kuusteist, siis äh, me oleme selle edasi lükanud. see oli punkt seitseteist, äh, dialoog äh, Dmitri Savramopolusega ja punkt viisteist, Kosovoga viisa liberaliseerimine, raport Rekstanja Fajon ja seda me ei, ei aruta, sellepärast et komisjoni hindamisdokumenti ei ole veel kätte saadud. kas on vastuväiteid? või ei ole, siis eeldame, et see on vastu võetud. ja võtke ka teatavaks, et äh, tõlge on olemas kõikides keeles, välja arvatud taani, läti, horvaatia, iiri keel. ja nüüd koordinaatorite soovituste äh, kinnitamine nimelt, äh, mis puudutab koordinaatorite soovituste kinnitamist vastavalt eeskirjale kakssada viis ja vastavalt äh, kahekümne esimese juuni kohtumise märgukirjale siis koordinaatorite vastav ähm, info on olemas ka kahekümne esimese juuni kohtumisdokumendis. raportööride nimetamised. siin on päris pikk nimekiri. kõigepealt Kinga Kael Rahvaparteist, tema on nimetatud äh, raportööriks nõukogu direktiivi ettepaneku osas, mis käsitleb tagasipöördumistunnistusi ja tühistab otsuse üheksakümmend neli murd nelisada üheksa Monika Holme Rahvaparteis on määratud raportööriks määruse ettepaneku osas parlamendilt ja nõukogult, mis loob sisejulgeolekufondi. Tanja Fajon sotsialistide ja demokraatide fraktsioonist on nimetatud raportööriks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepaneku osas, mis käsitleb integreeritud piirihaldussüsteemi fondi ja selle raames loodavat finantstoetuse instrumenti piirihalduse viisi osas. Mirjam Talli on nimetatud raportööriks määruse ettepaneku osas Euroopa Parlamendilt ja Nõukogult, mis loob ähm, rände- ja varjupaigafondi Joseph Weidenholzer, SMT-st, on nimetatud kaasraportööriks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepaneku osas, mis ähm, loob ähm, justiitsprogrammi. Bodil Valeru Roheliste fraktsioonist on nimetatud raportööriks määruse ettepaneku osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogult, mis loob õiguste ja väärtuste programmi. Laura Ferrara EFTD-st on nimetatud raportööriks äh, nõukogu rakendusakti ettepaneku osas, mis äh, kiidab heaks ähm, Eurojusti järeldused ja koostööleppe äh, Eurojusti Albaania vahel. nüüd ähm, arvamuste äh, raportöörid Jeroen Leenaers Rahvaparteist on nimetatud äh, raportööriks arvamuse osas, ähm, mis käsitleb määruse ettepanekut Euroopa Parlamendide Nõukogult ning mis loob digitaal-Euroopa programmi aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Jürgen Lennart Rahvaparteist on nimetatud raportööriks arvamuse osas ähm, määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb integreeritud piirihaldusfondi ja mis puudutab siis ka finantstuge tollikontrolli varustuse äh, finantstoe tagamiseks. Soraya Post äh, sotsiaaldemokraatidest on nimetatud raportööriks äh, arvamuse osas mis käsitleb Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi. Soraya Post sotsiaaldemokraatide hulgas nimetatud raportööriks arvamuse osas, mis käsitleb parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut äh, Euroopa Sotsiaalfond pluss osas. Joosep Maria Terikabras Roheliste fraktsioonist on nimetatud raportööriks äh, arvamuse osas, mis käsitleb äh, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, mis käsitleb liidu eelarve kaitset, juhul kui on tegu üldiste puudujääkidega ähm, õigusriigi põhimõtete osas liikmesriikides. Padil Valerio Rohelistest on nimetatud raportööriks arvamuse osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määr-, määruse ettepanekus, mis käsitleb IPA kolme. Ignacio Correa on nimetatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi ettepaneku osas, mis äh, puudutab äh, siis ähm, avalike äh, vahendite taaskasutamist. Auke Sälstra on nimetatud ähm, arvamuse raportööriks parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekus, mis loob üld, ähm, ühissätted Euroopa Regionaalarengufondi, Euroopa Sotsiaalfond Plussi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja finantssätted äh, nende fondide jaoks ning äh, samuti äh, varjupaiga ja rändefondi ning sisejulgeolekufondi ja haldus- ja piirihalduse ja viisainstrumendi osas. kas kellelgi on vastuväiteid? ma näen, et ei ole. nüüd kolmas punkt, delegeeritud rakendusaktid. komisjoni rakendusakti eelnõu mis käsitleb töökava aastaks kaks tuhat kaheksateist ja, ja rahastamist liidu tegevusteks ja, ja kiireloomulisteks ähm, tegevuste abistamiseks sisejulgeoleku fondi osas. kahekümne seitsmendal juunil kaks tuhat kaheksateist Euroopa Parlament sai komisjoni rakendusakti ähm, eelnõu võtmaks vastu töökava aastaks kaks tuhat kaheksateist ja, ja liidu tegevuste rahastamise kohta. ja see puudutab siis ka instrumenti finantstoe kohta, politsei koostöö ja kuritegevuse ennetamise võitlemise kohta ning ka kriisihalduse kohta. see alusakt on määrus ähm, viissada neliteist murd kaks tuhat neliteist ja selle rakendusakti äh, kättesaamine teas, teavitati ka libe liikmeid ähm, vastavalt uudiskirjas kakskümmend viis kuni kakskümmend üheksa juuni kaks tuhat kaheksateist ning samuti ka äh, tähtajad vastuväidete edastamiseks seati. kui kellelgi on vastuväite, siis palun teavitage libe sekretäriaati enne kümnendat juulit kaks tuhat kaheksateist kell kaksteist, see on siis homme. ja esimees koos EKONi komisjoni esimehega on edastanud ühiskirja volinik Jurovale äh, taotlemaks äh, võimalike delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise edasilükkamist, kes käsitleb äh, kõrge riskiga kolmandate riikide tuvastamist rahapesuvastase direktiivi all ja elektrooniline hääletus toimub homme kell null üheksa viiskümmend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 Äh, tõlgid paluvad äh, mõistvast äh, suhtumist seoses sellega, et meil on käimas töövaidlus parlamendi juhtkonnaga ja juba kolmekümne esimest päeva, kolmekümne viiendat päeva ja seetõttu me ei saa täna võimaldada, et koosolek läheks üle aja. ja nüüd me läheme edasi arestimise, konfiskeerimise otsuste vastastikuse tunnustamise juurde ja lugupeetud kolleegid, kahekümnendal juunil korrapäris lepiti kokku kompromissteksti osas, mis puudutab seda määrust tänu siis meie raportööri proua Kriisbecki tohutule tööle ja proua Kriisbeck, kas te sooviksite sõna võtta? palun. aitäh, härra esimees. mul on väga hea meel tõesti rääkida teile sellest triloogis saavutatud kokkuleppest seoses määrusega, mis puudutab vastastikust tunnustamist arestimis- ja konfiskeerimisotsuste osas, mis on äh, Euroopa koostöömeede, väga oluline meede selleks, et võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse rahastamisega, sellepärast et praegu mõeldes sellele olukorrale, mis praegu on, me teame, et ainult üks protsent kuritegelikult saadud tulust võidetakse tagasi, ülejäänu jääb konfiskeerimata. ning enne kui räägin raporti üksikasjadest, tahaksin tänada variraportööre ja kõiki, kes kaasa lõid koostöö eest läbirääkimiste ajal, mis osutusid raskemaks kui ette arvatud. ning äh, loomulikult äh, tänan nõukogu ja komisjoni triloogi meeskondi, et pärast mitmeid komistuskive jõudsime koostöö vaimus tehtava koos jõudsime tõesti koostöövaimuni. ning kaks tuhat kaheksateist äh, korraldatigi nüüd triloog pärast parlamendikomisjoni hääletust ning jõuti esialgse kokkuleppeni juunikuus. lubage, ma ehk räägin natukene peamistest eesmärkidest, millest äh, parlamendi meeskond selle teemaga töötades lähtus. punane joon meil institutsioonide vahelistel läbirääkimistel oli äh, kõigepealt põhiõiguste põhine äh, keeldumise võimalus otsuse tunnustamisest ja seda toetasid kõik variraportöörid. meie esimene eesmärk oli paika panna õiguslik vorm, nagu komisjon, nagu komisjongi, äh, soovisime me siin määruse vormis õigusakti, mis ei sõltuks nõukogu soovist nõukogu liikmete soovist ning äh, saavutasime ka Criminal Motors äh, rakendusala. edasi äh, probleeme tekkis seoses sellega, et parlament selle vastastikuse, selle tunnustamise, tunnustamisest keeldumise võimaluse osas eh, see kuna nõukogu ja kom-, ei ka komisjon seda ei tahtnud, nõukogu oli alguses ka selle vastu, siis äh, läks meil kolm triloogi ja päris palju koosolekuid triloogide vahel, millel arutasime seda küsimust ja lõpuks äh, saime siis niisuguse sätte sinna sisse, äh, kus viidatakse põhiõigustele ja võimalusele keeldumisest ning samuti ka märgitakse põhiõiguste hartat ning tänan kolleege koostöö, hea koostöö ja kompromissivalmiduse eest selles küsimuses ning abi eest eriti. ning meil õnnestus juba siis alates esimesest äh, artiklist sisse viia vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttele viited. kolmandaks, õnnestus meil saada paremad menetluslikud garantiid. me tegime nende nimel tööd. puudutasime äh, puudutatud isiku mõistet, äh, ehk siis isik, keda otsus puudutab, Äh, ja kohustus neid, seda isikut teavitada ning äh, õigus vaidlustada otsuseid. neljas oluline eesmärk meie meeskonnal oli selle meetme tõhusus ja rakendamise kiirus. mis puudutab tähtaegu, siis parlamendi seisukoht oli väga edasipüüdlik, me panime õige mitmed tähtaja ettepanekud sinna sisse, teil on, ma ei hakka nendest üksikasjalikult rääkima, teil on need faktid olemas oma toimikutes oma materjalides, me ei saanud siin igal pool oma tahtmist, aga menetluse eri etappidel eh, saime sisse väljendid eh, viivitamatult, näiteks selleks, et oleks võimalik eh, kiiresti rakendada neid otsuseid ning seoses tähtaegadega veel määrus paneb paika äh, neljakümne viie päevase tähtaja otsuse tunnustamiseks ja rakendamiseks. me lootsime, et tähtaeg tuleb lühem, nõukogu soovis kuuskümmend päeva, aga lõpuks leppisime kokku nelikümmend viis päeva kompromiss. ning eelviimane eesmärk, optimaalne arestitud või külmutatud vara haldamine ning kasutamine ühiskondlikult kasutlikeks eesmärgideks. siin parlament ja nõukogu Eh, jätsid märkimisväärse osa ohvrite, eh, ohvritele. ning see kajastub ka lõpptekstis, sest väga oluline on, et ohvrid saaksid ikkagi hüvitise ning eh, me saime pärast rida koosolekuid lõpuks paika määratluse, kus konfiskeeritud vara kasutatakse ühiskondlikult kasulikel eesmärkidel ja osaliselt läheb ka kuritegevuse ohvrite toetamise fondi, näiteks politseiametnike toetamise fondi. ning siin oli kolleegide koostöö väga oluline enne triloogide algust. ning jõustumine, siin me soovisime, et see jõustuks kiiremini ja, ja ja paraku siin jäi lõpuks see tähtaeg kakskümmend neli kuud, sest nõukogu leidis, et liikmesriikidel on vaja aega, et oma õigusaktid määrusega kooskõlla viia. no see ei ole ideaalvariant, aga igal juhul on vaja, et õigesti äh, valmistutakse ette, sellepärast et halvasti rakendatud õigusakt on halvem kui rakendamata õigusakt. ja tänan veel kolleege veel kord töö eest ning toetuse eest, konstruktiivse koostöö eest, sest äh, meie ees on nüüd äh, määrus, mis võimaldab äh, kiiresti ja tõhusalt neid küsimusi lahendada, annab paremad garantiid ning on õiglasem põhiõiguste plaanis. niisugune oleks lühike kokkuvõte olulisematest eesmärkidest, millest lähtusime läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga. aitäh, esimees! Uh, tänan, proua Kriisbeck! töö eest selle väga olulise raportiga. näen, et proua Makovi soovib sõna. aitäh. paar sõna. see oli või on määrus, mille eesmärk on tugevdada meie võimekust võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga ning vähend- ning piirata rahastamisvõimalusi kurjategijatel üle kogu Euroopa Liidu ma usun, et meil oleks võinud see õigusakt tulla märksa kiiremini toimiv ja tugevam ning paremini koordineeritud kaks tuhat neliteist direktiiviga vara arestimise, külmutamise ja konfiskeerimise kohta. nii et eh, lisati siia täiendavad alused otsuste tunnustamisest keeldumiseks ning seoses konfiskeerimisega oli komisjoni eesmärk, et heausklik kolmas isik, see asendati nüüd mõistega puudutatud isik. no direktiivis äh, arestimise ja konfiskeerimise kohta kolmandalt isikult öeldakse, ma, ma tsiteerin, et konfiskeerimine kolmandalt isikult on võimalik tingimusel, kui tegemist on kingiga, kui hind süüdi tunnistatud isikult kolmandale isikule võõrandamisel on alla turuväärtuse või kui on muud asjaolud, mis viitavad sellele, et vara üleminek korraldati selleks, et vältida konfiskeerimist. no meil selle sätte äh, rakendamisest siin midagi ei ole kahjuks või rakendamiseks samuti ka tähtajad otsuste tunnistamiseks pikenesid võrreldes äh, komisjoni ettepanekuga kolme, kolmekümnelt neljakümnele päevale, mis tähendab, et äh, tekib täiendav venitus otsuste tun-, tunnustamisel ja rakendamisel. ning samuti ka arestimisotsuste, no kõigepealt arestitakse, siis konfiskeeritakse mina leian, et äh, seda tuleks teha kiiremini, sest vastasel juhul tekib oht, et äh, lõpuks ei leitagi midagi süüdi tunnistatud isiku varast. ja seda ma tahtsingi öelda, et äh, oleks, mul oleks olnud hea meel, kui see õigusakt oleks olnud tugevam. aitäh, tänan proua Makovei. proua Kriisberg, kas soovite kommenteerida? üks minut, proua raportöör. jah, mõistan äh, neid märkusi, mille välja just ütles minu kolleeg, ka mul oleks olnud hea meel, kui me oleksime suutnud olla edasipüüdlikumad ka teistes küsimustes, aga aga me töötasime väga kiiresti, üritasime leida kõigile vastuvõetava lahenduse ja ma mõistan, mida proua Makovei oleks soovinud äh, siin näha aga jah, kompromiss, mis leiti, oli isegi üsna keeruline. ja, ja nüüd ma, ma siis tean, missugune on tema seisukoht ja äkki tulevastel läbirääkimistel õnnestub meil paremini oma seisukohad koondada nõukogu no, vastu seistes. see ei ole võitlus. ma ütlesin, et mul on kahju sest äh, meil on juba direktiiv äh, arestimise ja konfiskeerimise kohta, mida paljud liikmesriigid ei ole rakendanud või ei ole õigesti rakendanud, see on üks probleem. aga täiendav probleem on see, et kui tehakse kohtuotsus äh, kelleltki miski konfiskeerida, siis peaks see toimuma kiiresti. kiiresti, sellepärast et probleem ei ole selles, et kas isik läheb vangi või mitte. probleem on vara kättesaam vara tagasivõitmises ja raha tagasivõitmises eelarvesse, me võime siin teinekord rääkida miljarditest eurodest. aitäh! tänan, proua Makovei! ma tean, et see teema on teile väga südamelähedane, et te olete äh, eelmise parlamendi töö ajal sellega tegelenud. aga homme tuleb meil hääletus ja, ja ka proua Kriisbeck, ma usun, sooviks, oleks soovinud saavutada rohkem, aga aga paraku tuleb meil leppida sellega, mis on võimalik äh, saavutada, võimalikuga. nii et äh, hääletus selle teksti kohta tuleb homme, hääletussessioon algab kell üheksa hommikul. aitäh! liigume punkti neli juurde, mis on arvamuste vahetus proua Catherine de Bulliga Europoli täitevdirektoriga. tere tulemast, väga meeldib teid näha meie komisjonis. proua De Paul määrati ametisse uue Europoli täitevdirektorina esimesel mail. meil on väga hea meel tervitada teda meie komisjonis, sest meie komisjon tegeleb aktiivselt teie pädevuses olevate küsimustega, nii et proua De Pulma, annan teile kümneks minutiks sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks aitäh! austatud parlamendi liikmed, mul on suur au olla siia kutsutud ja teile, teie ees esineda oma uues rollis Euroopa, Europoli täitevdirektorina. ning tänaseks on mul uues ametis täitunud seitsekümmend päeva. mul on hea meel, et saan jagada teie komisjoniga kes on üks meie olulisemaid institutsioonilisi partnereid, muljeid oma tööst uues rollis. oma esimesest päevast alates oma uues ametis olen püüdnud saavutada neid eesmärke, millest ma rääkisin teile kahekümne üheksandal jaanuaril Liibe komisjonis kuulamisel oma ametisse määramiseks ning kinnitan teile, et jätkan tööd nende samade eesmärkide saavutamise nimel järgnevatel nädalatel ja kuudel. üks minu esimesi prioriteete on mõista, ootusi ja vajadusi ning muret, mis on Europoli põhilistel äh, nii-öelda klientidel või partneritel õiguskaitseorganite vallas Euroopa Liidu liikmesriikides. olen kohtunud mm, kahekümne ühe politseijuhi, ministrite, paljude teiste ametite, ametnikega, muude õiguskaitseorganite esindajatega, näiteks tolliametite direktoritega mitmest liikmesriigist ning Europoli direktorina tahan ma mõista Äh, mida need äh, siseriiklikud õiguskaitseasutused ootavad Europolilt iseäranis. tahaksin, et meil oleks võimalik tõhusamalt pakkuda neile operatiivtuge ning äh, ka paremini toetada neid strateegilises plaanis tulevaste ohtude ennetamisel pärast päris paljusid arutelusid paljude liikmesriikide esindajatega võin kinnitada, et liikmesriikide asutused on väga rahul toega, mida nad saavad Europolilt. positiivne tagasiside keskendus kõigepealt sellele, et operatiivtugi on kättesaadav kakskümmend neli seitse, teiseks Europoli tugi küberkuritegevuse, narkootikumide ja terrorismi vallas on väga tõhus ja seda antakse koha peal uurimiste käigus liikmesriikides. samas politseijuhid ja tolliametite juhid ütlesid mulle samuti, et on valdkondi, kus Europol võiks veel mõjusamalt nende tööd toetada ja minu eesmärk on seda tööd just nendel suundadel parandada. siseriiklike õiguskaitse, õigu-, õiguskaitseorganite juhid on palunud meil tugevdada oma analüütilist võimekust, et oleks võimalik tehnilist ja eksperdi tuge pakkuda kõrgemal tasemel ning tagada et äh, tegevused Euroopa Liidu prioriteetide vallas kuritegevusega võitlemisel keskenduksid siseriiklikele eesmärkidele ning hõlbustaksid suhtlemist õiguskaitseorganite esindajate vahel Euroopa Liidus. Euroopa Politseiametite juhtide äh, kokkutulek, mis korraldatakse septembris, on, annab meile võimaluse arutada saavutatud ning äh, järgnevaid samme veel üks oluline aspekt minu esimestel nädalatel on äh, sisejustiitsasutustega äh, tehtav töö, milles minu eesmärk on tagada paindlikkus ja üksteist täiendavus, koostöö eri asutuste vahel muuta tõhusamaks ning äh, ladusamaks. olen kohtunud äh, sise- ja justiitsvaldkonna asutuste juhtidega ning meil on ette näidata head tulemused mitmes valdkonnas. olen kohtunud CEPOL-i täitevdirektoriga, Eurojusti esindajatega, Põhiõiguste Ameti esindajatega, EULISA esindajatega, Euroopa Soolise Võrdõigusliku Instituudi ja ja Euroopa Andmekaitse Inspektoriga, samuti Frontexi direktoriga ning esimest korda eh, koht-, toimub meil nüüd Frontexi ja Europoli haldusnõukogu ühine koosolek, et arutada meile ühiselt olulisi küsimusi. kõikide asutustega oleme arutanud seda, kuidas on võimalik parandada koostööd operatiiv- ja strateegilises plaanis ning asutuste vahel on minu hinnangul hea koostöö ning valmisolek seda koostööd süvendada. Europol kavatseb jagada jagada võrgustikku ja tagada parema äh, juhtida äh, sise- ja justiitsvaldkonna agentuuride võrgustikku kaks tuhat üheksateist. uustulnukana Europolis äh, on minu eesmärk õppida rohkem ka oma organisatsiooni ning selle sisemiste menetluste ja struktuuri kohta, et paremini mõista seda, mida teevad kolleegid. seetõttu alustasin ringkäiguga meie organisatsioonis, et saada rohkem teada kolleegide töö kohta, kohtuda nendega mitteametlikus plaanis nende tavapärases töökeskkonnas. mul on siin siseriiklike õiguskaitseasutuste juhtidega sarnane kogemus, Europol on, äh, on väga äh, kogenud ja motiveeritud meeskonnaga asutus, inimesed rääkisid mulle korduvalt, et nende unistus oli tulla Europoli tööle ja aidata tagada Euroopa kodanikele parem julgeolek. paljud töötajad on eksperdid mingis valdkonnas, näiteks ütleme äh, narkolaborite mahavõtmisel ja, ja dekrüpteerimisel. eelmisel nädalal rääkisime KOS-is meie prioriteetidest siseriiklike õiguskaitseasutuste toetamisel äh, seoses äh, inimeste salakaubaveoga ning äh, rändajate ebaseadusliku liikumisega, teisese liikumisega ning sellest räägitakse Innsbruckis toimuval mitteametlikul sisejustiitsnõukogul ka. Europolil on väga oluline roll tegele-, sel-, tegelemaks rändajate sala, salakauba, rändajate kaubitsemisega nii-öelda. ja eriti puudutab see lapsi, sellepärast et see on turg, mis on väga kasumlik ning see on seotud neljakümne kuue protsendi ulatuses teiste kuritegevuse liikidega, nagu narkootikumide salakaubavedu või siis mitmesugused rahapesuviisid Europoli üks tuumikülesandeid on toetada liikmesriikide rakendusasutuste tööd ning Europol on käesoleval aastal toetanud mitmeid olulisi uurimisi, muuhulgas need, mis on seotud uurivate ajakirjanike, Malta uuriva ajakirjaniku ja Slovakkia uuriva ajakirjaniku mõrvaga. Euroopa Parlament on kutsunud Europoli rohkem osalema nendes uurimistes ning peagi pärast siseriiklike uurimiste alustamist nii mm, taotlesid nii Malta kui Slovakkia Europoli abi. meie tugimeetmed jätkuvad praegu, koostöö mõlema eh, liikmesriigi politseiasutustega samuti jätkub ja on väga produktiivne, jätkame nende toetamist nii suures ulatuses, kui see meile vähegi võimalik on. nüüd probleemid, mis Europoli ees seisavad, missugused probleemid meie ees on? üks peamisi väljakutseid Europoli ees on, on praegu mure ressursside pärast, sest operatiivseid Äh, probleemid ja ülesanded meie ees kasvavad, andmeid on rohkem, meil on vaja ressursse, et et meie analüüsivõimekus ja IT-struktuurid oleksid tasemel. ning äh, samuti ka personali, personali arv peaks äh, kajastama meie, meile pandud ülesandeid ning liikmesriikide nõudmisi meile. veebruaris Euroopa Liidu Haldusnõukogu võttis vastu esialgse eelarve, kus olid vajalikud investeeringud sees. paraku praegune Europoli eelarve ettepanek Euroopa Liidu kaks tuhat üheksateist eelarve kontekstis jääb alla Euroopa Liidu vajadustele ja, ja isegi tekitab vajaduse kärpida personali võrreldes kaks tuhat kaheksateist eelarvega. oma aruteludes siseriiklike politseiasutuste juhtidega ja tolliametite juhtidega olen korduvalt kuulnud, et Europol on üks meie kõige tõhusamaid ja paremini toimivaid äh, operatiivüksusi Euroopa Liidus ning olen seda kogenud ka ise. tundub, et kõik on päri ka sellega, et Euroopa Liit peaks investeerima oma julgeolekumeetmetesse, muuhulgas ka Europoli taolistesse organisatsioonidesse. Europoli uue täitevdirektorina Europoli nimel ähm, võin öelda, et mulle valmistab muret see lõhe esialgse eelarve ettepaneku vahel, millega nõustusid liikmesriigid ja haldusnõukogu ning äh, teiselt poolt praeguse kaks tuhat üheksateist eelarve vahel, kus lõhe on kakskümmend üks miljonit eurot ja kolmkümmend kaheksa töökohta. Äh, seda trendi kinnitab ettepanek äh, mitmeaastase finantsraamistiku kohta kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, mis ei näe ette märkimisväärset täiendavate ressursside eraldamist meile, kui siin midagi ette ei võeta ja piisavalt ressursse ei tagata, siis nii kavandatud ja praegu toimuvad meetmed saavad sellest negatiivselt puudutatud, mis lõppkokkuvõttes puudutab Europoli operatiivvõimekust. me leppisime kokku, et me loome esindused Kreekas ja Itaalias, kõik olid päri sellega, samuti, et meil tulevad sideametnikud Lääne-Balkani riikidesse ning äh, inimesed valiti välja ja värvati tööle eelmisel nädalal, kõik leppisime kokku samuti, et dekrüpteerimine ja liikmesriikide toetamine selles valdkonnas on asi, mida on hädasti vaja. Europoli direktorina kutsun üles äh, eraldama meile jätkusuutlikud ERVA vahendid selles valdkonnas. kaks tuhat seitseteist toetas Euroopa, Europol kahtekümmet tuhandet eh, siseriiklikku uurimist ja operatsiooni rohkem kui kaks tuhat kuusteist aastal ning need arvud suurenevad edaspidi ka, meil on vaja selleks ressursse, et toetada liikmesriike nende rahapesu ja terrorismialastes menetlustes ning meil on vaja ka IT-vahendeid, et paremini toetada siseriiklikke asutusi ning ma usun, et te mõistate, et kui meilt soovitakse täiendavalt teenuseid ja samas eraldatakse meile järjest vähem raha, siis valmistab see mulle muret. parlamendil on oluline osa Europoli kasvu toetamisel alates aastast kaks tuhat kümme, kui me agentuuriks saime ning teie eelarvepädevus on andnud teil võimaluse teha ettepaneku eraldada meile täiendavat ressursse ja võimaldada meil täiendavat personali palgata julgeolekuprobleemidega tegelemiseks ma olen väga tänulik Liibe komisjonile, sest Liibe komisjon on olnud meie agentuuri arendamisel viimastel aastatel väga oluline ning tervitan ka terrorismi erikomisjoni väga olulist raportit ning nõukogu ja parlamendi otsust anda komisjonile mandaat rääkida läbi operatiivkoostöö kokkulepped terve rea kolmandate riikidega. daamid ja härrad omalt poolt üritan toetada teid nii palju kui võimalik, and-, andes teile infot valdkondades, mis on meie pädevuses ning äh, olen kindel, et paljudel teist on mulle küsimusi ja seetõttu ma ise praegu pikemalt rääkima ei hakka. võtan kokku sellega, et ütlen, et äh, oma eesmärkide plaanis peame mõistma äh, õiguskaitseasutuste esindajate ootusi peame tagama parima võimaliku operatiivtoe, analüüsivõimekus ja tehnoloogiline võimekus on siin väga oluline teema. samuti peame üritama tagada piisavad ressursid meie organisatsiooni arendamiseks minu ametiajal ning väga oluline on siin läbipaistev koostöö ja avatud arutelud. rõhutan samuti veel kord, kui oluliseks pean koostööd Euroopa Parlamendi ja Europoli vahel ning ise olen omalt poolt alati valmis teid teie töös toetama. aitäh, et mu täna siia kutsusite ning üritan vaadata, üritan vastata teie küsimustele nüüd. suur tänu, proua de Paul. ma mõistan, et teile teeb suur muret eelarve ja ma olen kindel ka, et kolleegid soovivad nüüd sõna võtta. kolleeg Dias de Meera, palun Muchas gracias, senor presidente. suur tänu, proua es- äh,, äh proua de Polle. suur tänu teile äh, teie ettekande eest. Te olete teretulnud siin. me mõistame, et te olete tulnud siia äh, peale esimest seitsekümmend päeva ametis ja te rääkisite võtmesõnadest, eesmärkidest, prioriteetidest, eesmärkidest ma ei räägi praegu. me teame neid, me mäletame, millest te rääkisite eelmine kord, kui te meie komisjonis olite, aga tahaksin mõned kommentaarid teha lühidalt. Teie ees seisvad väljakutsed ja ressursipuudus kakskümmend üks miljonit on puudu ja kolmkümmend kaheksa töökohta ka, aga teil on neid vaja. Äh, sellepärast, et IT-osakond, mis on Europoli selgrooks, ei saa toimida vähendatud kujul aga peab tunnistama, et tegelikult on see juba praegu juhtunud nii, et Eh, ressursse ei ole eh, ja personali on vähendatud. see oli minu esimene märkus. teiseks, meile tundub, et teie lähenemine on väga nutikas. Te olete kohtunud juba kahekümne ühe politseijuhiga ja peaaegu kõikide Euroopa Liidu õiguskaitseametitega Ehm, aga kui me räägime operatiivtoest, tehnoloogiasse investeerimisest ja sellest, äh, kuidas Euroopa Parlamendiga häid suhteid hoida, äh, säilitades läbipaistvuse ja võimaldades parlamendil ka oma järelevalvet teostada, siis see on kõik väga oluline. septembris, nagu me teame, toimub teil kolmas parlamentaarse järelevalve kohtumine ja eh, on hea meel, et te teete koostööd selle rühmaga. eelmine kord, kui Euroopa Parlament võttis vastu soovitused läbirääkimisteks Europoli, Jordaania, Türgi, Liibanoni, Egiptuse, Alžeeria ja teistega, mm, et et mis sellest on saanud, kas te äh, kommenteeriksite neid lepinguid, milline on nende lepingute lisaväärtus Euroopale? Anna Komes, palun. suur tänu. ma hindan väga, et te tulite täna meie komisjoni ja ma jagan äh, väga teie mure, et eelarve muudkui väheneb, aga teie ülesanded aina kasvavad oluline on äh, tagada piisav võimekus nende ülesannete jaoks ja aitäh, et te meile nendest probleemidest rääkisite ja hoiatasite meid. tähtis on muidugi nüüd, kuidas äh, läbirääkimised eelarve suhtes kulgevad parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel. mul on olnud kontakte liikmesriikide õiguskaitseorganitega ja mulle tundub küll, et nad hindavad väga teie rolli ja tõesti, on tõesti masendav, et just nendes valdkondades, kus Europol võiks luua sünergia mis on eh, need valdkonnad, mis on eluliselt tähtsad organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja terrorismi vastases võitluses, ei mõista liikmesriigid, mis on kaalul. viitan siin Euroopa FIU-le, siis äh, rahapesuvastasele äh, töökonnale. Euroopa Parlament soovis sellise organi loomist, kui toimusid äh, viimase rahapesudirektiivi läbirääkimised, aga nõukogu peatas selle. see on tegelikult äh, silmi avav samm. kui nõukogu oleks tõesti terrorismivastasest võitlusest tõsine, siis peaks ta ka tõsiselt võtma pingutusi organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja rahapesuvastases võitluses. meil on täiesti kindlalt vaja midagi teha Euroopa Liidu tasandil, aga ei ole, aga seda ei ole juhtunud ja nüüd tahaksin küsida teilt. kas on näha midagi toimumas, kas midagi juba liigub, kas äh, mõned liikmesriigid on näiteks soovinud äh, ka tähelepanu pöörata krüptorahale, sest me teame, et see on üks võimalus rahapesuks ja veel, ähm, ma ei hakkagi võib-olla Slovakkia ja Malta uurimistest rääkima, äh, need puudutasid ajakirjanike mõrvu ja ametivõimud palusid Europolilt abi nende uurimisel. aga me teame, et äh, Malta puhul on koostöö piiratud ja see on seotud Europoli enda mandaadiga loomulikult kaugemale kui ametivõimude nõudmised ei saa minna, loomulikult äh, soovitakse aidata Malta ametivõime, aga mulle tundub, et nad ei ole päris tõsised seal. Äh, ja sellepärast olemegi toppama jäänud, sest teisest küljest ohustab Europoli enda reputatsiooni mida te oskaksite meile selle kohta öelda? kuidas teie mõistate seda olukorda? Te olete muidugi ametis olnud ainult seitsekümmend päeva, aga ma usun, et teie personal omab ka mingit arvamust. suur tänu. nüüd Promakovei ja palun ärge kõnelge kauem kui kaks minutit, kui te küsimusi esitate. Promakovei, palun. suur tänu ma tahaksin kõigepealt äh, teile, Katrinite poole õnne soovida äh, teie ametisse astumise puhul. see on esimene kord, kui me teiega nüüd uues ametis kohtume ja soovin teile palju edu. minu meelest on äh, Europol nagu Euroopa Liidu tulevane Interpol ta isegi on juba selline organisatsioon, aga muutub veelgi olulisemaks agentuuriks, selleks, et võidelda küberkuritegevusega, organiseeritud kuritegevusega, piiriülese kurite-, kuritegevusega, terrorismiga. tähtis on kuriteod avastada ja siis võidelda nende vastu. nüüd kõige olulisem eh, teie ettekandes oli eelarve. nagu minu kolleeg Anna juba ütles väga raske on mõista, miks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet vähendatakse. kaheksa miljonit kaks tuhat kaheksateist aastal et oi, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaga võrreldes on nüüd vähenenud ja samas teie ülesanded ja töökoormus suurenevad. Te võitlete küberkuritegevuse vastu ja äh, aitate ära hoida terrorirünnakuid, raskeid kuritegusid, aitate ära hoida piiriülest kuritegevust ja mul on sellega seoses mõned küsimused kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvest väidetavalt võeti kaheksa miljon, miljonit eurot vähemaks. mida te teete siis ilma selle rahata kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal? kuidas te toime tulete? kas kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks olid mõned asjad juba selle rahaga planeeritud, juba ette nähtud? ja veel üks küsimus. millised on teie finantsvajadused ja vastavad prioriteedid? aastal kaks tuhat üheksateist näiteks. milliseid ressursse teil on vaja selleks, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta prioriteetide järgi ka tööd teha? tänan. suur tänu, proua Makovei. proua Intvelt. suur aitäh tere tulemast tagasi, proua De Polle, see on tegelikult teie teine kord siin meie komisjonis. mul on päris täpsed küsimused, mis järgnevad proua Gomesi sõnavõtule, puudutavad Slovakkia ja Malta mõrva uurimisi. Te viitasite heale koostööle, rääkisite, et kohalikud korrakaitseorganid tunnevad head meelt teie abi üle kas see ei ole liiga tagasihoidlikult öeldud, arvestades seda, milliseid ohumärke me näeme? nii palju kuid on nendest mõrvadest möödunud ja nüüd on alles esmane informatsioon saabunud avalikkusele. mõrvad on lahendamata, need, kes tellisid mõrva või mõrvasid, on ikka veel vabaduses ja te räägite, et te tehnilist abi pakute juurde, aga mida see tähendab Slovakkias ja Maltas kaheldakse politsei sõltumatuse üle. Tšehhi, äh, ühe Tšehhi ajakirjaniku telefon Slovakkiast konfiskeeriti ja ma ei tea, kas Europol üldse on teadlik sellest. võib-olla teil on natuke rohkem informatsiooni Te ütlesite, et te abistate Slovakkiat ja Maltat niipea kui suudate, aga millised on teie piirid? milliseid piire te tunnetate oma töös, kus on vaja teil rohkem vahendeid või pädevust? peab ütlema, et paljudes liikmesriikides on sur-, surve alla sattunud õigusriigi põhimõtted. me näeme, et igas riigis ei ole enam sõltumatut kohtuvõimu, ametivõimud on isegi seotud äh, korruptsiooni ja rahapesuga, järelevalveorganid ähm, ei ole enam sõltumatud. mida see tähendab konkreetselt teile, teie igapäevatööle, kui te peate informatsiooni jagama? näiteks FIU küsimus, rahapesu öö, äh, toimkond. me teame, et äh, võib-olla teie abist lihtsalt ei piisagi. tänan. härra Zdehovski, palun. suur aitäh suur tänu, proua De Polle, et te meie komisjoni tulite, ma olen siinpool, vaadake siia ähm, meile on antud ainult kaks minutit küsimuste esitamiseks ja mul on kolm lühikest küsimust. kõigepealt, kaks aastat tagasi oli siin teie eelkäija ja rääkis meie komisjonis, et tema hakkab võitlema autojuhtide mm, läbisõidu pettuse vastu. nii-öelda kilomeetripettusega hakkab ta võitlema, Belgias on see väga levinud, ma ei tea. see toob kolmteist miljardit kahju igal aastal. ja kas on nüüd mingi edasiminek toimunud, et selle pettuse vastu võidelda? Äh, ma tahaksin olla veendunud, et selle vastu võideldakse, aga tundub, et ei. edasi. Europoli ametnikud kriisiriikides. mina olen eelarvekomisjonis variraportöör ja mina tahan alati Europolile rohkem vahendeid eraldada. eriti just nendele ametnikele, kes peavad kusagil kriisipiirkondades oma tööd tegema näiteks Liibüas. seal tuleb võidelda inimkaubitsejatega. ja nüüd minu kolmas küsimus. kas on toimunud andmevahetuses mingi edasiminek liikmesriikide ja Europoli vahelistes suhetes? kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli liikmesriike, kes ei edastanud informatsiooni Europolile või edastasid väga vähe. ma tahaksin küsida, kas on nüüd äh, asjad paremaks muutunud? tahaksin kolme konkreetset vastust. suur aitäh ja viimane küsimus härra Depreele. Uh, suur aitäh, tere päevast, äh, proua direktor, on hea meel äh, kohtuda teiega jälle ähm, kaks kuud umbes peale teie ametisse määramist. mul on ka mõned küsimused, kuulasin teid tähelepanelikult ja ma arvan, et see äh, kuidas te kaitsete Europoli rolli, on täiesti õigustatud. Teie filosoofia on õigustatud, te rääkisite Europolist kui infovahetuse keskpunktist, kui analüüsiorganist, te rääkisite Europolist kui toetavast organisatsioonist erinevatele algatustele ja koordineerijast äh, selline filosoofia ei äh, tohis, äh, tohiks ju sugugi takistada liikmesriikide endi ametkondade tööd, vaid peaks seda täiendama ja nüüd Te rääkisite mm, palvest saada rohkem vahendeid Europoli tööks ja ma jagan teie arvamust. Ähm, ma olen olnud eelarvekomisjoni esimees ja kuulasin siin juba Rahvapartei esindajat. libe ja eelarvekomisjon tahaksid kogu energia rakendada selleks, et teie olukord paraneks. kahjuks äh, on äh, komisjoni administratsioon äh, meile vastu olnud ja nüüd veel paar küsimust, need on seotud selle tööga, mida me teeme äh, oma eri, erikomisjonis. oleme kohtunud siin erinevate liikmesriikide politseiametnikega, nad rääkisid meile terroriohust, sellest, et Äh, palju informatsiooni on krüpteeritud, kas teil on piisavalt vahendeid selleks, et dešifreerida informatsiooni, mida äh, te olete teinud selleks, kas te koordineerite oma tegevust ka liikmesriikide vastavate asutustega ja teiseks üks äh, tragöödiaid, mis destabiliseerib Euroopa Liitu, on Vahemerel toimuv ja see ähm, südametunnistuseta inimkaubandus. see mõjutab kõike Euroopa Liidus ja Europol peaks siin väga aktiivset rolli mängima, kuid mida te konkreetselt teete võitluses inimkaubitsejatega ja nende ülevedajatega ja eh, kuidas te koostööd teete Frontexiga, kuidas te jagate ülesandeid Frontexiga, tänan. suur tänu, proua De Palu, palun, teil on sõna suur tänu teile nende küsimuste esitamise eest ja alustangi kohe härra Tiiase esitatud küsimustest. suur tänu selle eest, et toetate meie prioriteete ja eesmärke. tõepoolest, meil on probleeme oma IT osakonnaga, sellepärast et seoses äh, terrorirünnakutega ja sisserändajate äh, salakaubandusega me oleme ka äh, ühendust võtnud vastavate keskustega, sellepärast et seoses prioriteetide muutumisega ja ka eelarve puudujääkidega, siis me oleme pidanud mõningad projektid äh, prioriteeti ümber kaaluma ja need on olulised äh, teemad Europoli jaoks, sellepärast oluline on ka tehniline tugi ja Europol on ikkagi äh, teadmiste keskus ja me peame saama erinevat infot, peame seda töötlema ning me peame ka selles valdkonnas tõesti kõige kõrgemal tasandil tegutsema ja seetõttu meil peab olema ka piisavalt ressursse, et oma IT-süsteeme välja töötada ja ka liikmesriike abistada. nii et tõesti, tehnoloogia on äärmiselt oluline. koostöö GBSD-ga on samuti olnud äärmiselt tähtis ja esimene kohtumine meil toimus juba Bulgaarias, kus ma olin küll veel vaatleja rollis ja GPSG e, e, esindaja oli ka haldusnõukogus, kus ta rääkis ka erinevatest koostöövõimalustest e, haldusnõukogu ja GPSG vahel ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et me saame Europoli organisatsiooni ka seirata, see on äärmiselt oluline ka meie koostöö jaoks rahvusparlamentidega ning see annab ka suuniseid ähm, minu kui tegevdirektori jaoks ähm, edasiste tegevuste jaoks. ja kui te soovite lisainfot saada GPSG kohta, siis ähm, võite minu poole pöörduda, nii et ma loodan septembris jätkata ka nende aruteludega. mis puudutab operatiiv- koostöölepinguid kolmandate riikidega, aga need on äärmiselt olulised Europoli jaoks, sellepärast et äh, meil ei ole selliseid lepinguid kolmandate riikidega praegu ja siin on tegu nii sisejulgeolekuga, välisjulgeoleku küsimustega liidus. nii et me peame koostööd tegema kolmandate riikidega ja ma olen väga rahul selle üle, et Euroopa Parlament äh, on ka vastavased, vastavad suunised edastanud komisjonile me peame tagama selle, et me saame ka edastada kõige ajakohasema info eh, ohtude kohta, ehm, mis liitu võivad mõjutada. proua Komes. Euroopa FIU-d ja Malta ja Slovakkia ajakirjanike mõrvade juhtumid ja krüptoraha keskused. mida ma õppisin oma visiitidest erinevates liikmesriikides, on see, et ähm, jah, ähm, soovitakse äh, saada tuge ka selle, nende uurimiste jaoks, mis on seotud äh, dark webiga. ja ähm, oluline on siinkohal ka koolitus nende politseiametnikele ja samuti ka prokuröridele Äh, just dark webi küsimustes, sellepärast et ähm, nad soovivad ka võidelda krüptoraha kuritarvitamisega ja ja neil ei ole ka piisavalt ressursse selleks, et tegeleda dark webis toimuvaga. ja seetõttu mul toimus ka CEPOL-i direktoriga juba kohtumine, kus me arutasime ka, mida me saame koolituse osas siin ette näha ja kavandada ja kui me korraldame Europoli tasandil koolitusi, siis see tähendab, et me saame äh, operatiivuuringuid vähem äh, toetada. ja meie küberkuritegevuse äh, keskusel on väga palju ekspertteadmisi küberraha osas ja krüptoraha osas, aga mm, praegu me oleme ülekoormatud ja meil on ka koolid, me koolitame ametnikke ka liikmesriikides, praegu koos liikmesriikidega ja samuti mõningad liikmesriigides on ka ametnikud spetsialiseerunud just selle valdkonnaga tegelemiseks ning me toetame ka uurimisi liikmesriikides, mis on seotud selle väga olulise valdkonnaga ja edusamme tuleb saavutada, see on täiesti kindel. mis puudutab nüüd Malta ja Slovakkia juhtumit, nendele küsimustele vastan hiljem ning ähm, mis puudutab meie ähm, rahapesu toimkondi, siis meil on käimas operatiivuurimised, samuti Europoli tasandil meil on ka tegevused juba käimas. aga äh, jah, Äh, edusamme tuleb saavutada, teadlikkust tuleb suurendada. ja see on ka äärmiselt oluline meie uurimistegevuses. nii et me peame tõesti edasi liikuma selle teemaga. proua Makovei, suur tänu teile ka õnnesoovide eest. nüüd, mis puudutab eelarvet. eelarve ettepanek on ähm, puudulik ja need puudujäägid ka mõjutavad negatiivselt meie tegevusi, näiteks mis puudutab ähm, äh, külalisametnike äh, tööd ähm, esmase vastuvõtu keskustes ja äh, siin tuleb ette näha ka lisaeelarve aastal kaks tuhat kaheksateist ja, ja mm, kaks tuhat kaheksateist me saime ka lisamiljoneid selleks, et äh, toetada dekrüpteerimisplatvormi, aga seda ei ole ette nähtud ähm, kaks tuhat üheksateist aasta eelarves, nii et kahjuks me ei saa enam ähm, dekrüpteerimisplatvormi hooldamist äh, planeerida. ja nüüd, mis puudutab ähm, kaks tuhat kaheksateist äh, võetud uusi ametnikke ja samuti, et äh, kaks tuhat üheksateist äh, viis uut ametikohta täita, ähm, siis see on seotud ka Europoli äh, tegevuskavaga ja me oleme silmitsi suuremate nõudmistega paljudes valdkondades, me soovime rohkem Euroopat, rohkem Europoli, mitte vähem. me soovitakse ka meiepoolset toetust uurimistes ja nii edasi, soovitakse, et Euroopa oleks rohkem kaasatud näiteks mis puudutab ähm, inimkaubanduse võrgustiku ähm, hävitamist, siis siin osas me oleme paljudelt liikmesriikidelt saanud ähm, taotlusi. ja samuti ka tolliorganisatsioonid soovivad äh, suurendada koostööd Europoliga ning soovivad olla ka rohkem kaasatud Europoli tegevusse, nad soovivad juba ka oma kontaktametnikke tõsta ning soovivad ka teavet jagada Europoliga. samuti on meil aina rohkem operatsioone ning me oleme viimastel aastatel operatsioonide arvu suurenemist näinud ning me peame ka uued prioriteedid seadma oma tegevuste osas. ning ähm, nagu ma juba mainisin, väga tundlike uurimiste osas ähm, me oleme pidanud ähm, koostööd tegema ja arvata Maltal ja Slovakkias ning arvata võib, et selliseid ähm, uurimistoe taotlusi tuleb veelgi. ning liikmesriikidel on vaja operatiivtuge selle, selleks, et nad saaksid oma uurimisi äh, läbi viia ja mis puudutab ähm, äh, reisijatealasid luureinfot ja teabe edastamist, siis ähm, me oleme ka siin oma vahendeid jaganud, sellepärast et liikmesriikide jaoks on sellised vahendid liiga kallid. kaks tuhat üheksateist, kui eelarve ettepanek ähm, haldusnõukogu poolt vastu võetakse, siis, ähm, aga ühesõnaga eelarve ettepanekut lõplikult vastu ei võeta, siis see võib tekitada probleeme esmase vastuvõtu punktides, samuti mis puudutab kuritegevuse vastast võitlust dark webis. me näeme, et nõudlus ka siinkohal Europoli kaasatuse järele tõuseb, samuti juurdepääs uurijatele Europoli andmebaasidele saab sellest mõjutatud, samuti me soovime koostalitusvõimelisi tehnilisi lahendusi äh, välja pakkuda selles osas, mis puudutab reisijate andmeid, et me saaksime rohkem ja paremini kontrollida ka Euroopa Liidu välispiire, praegune ristkontroll tuleb ka automatiseerida, et see toimuks sujuvamalt ning et me ei peaks raha kulutama andmete ristkontrollile, mida saab teha automaatselt samuti me äh, soovime toetada liikmesriike äh, nende tegevuses äh, internetist terroristliku sisu kõrvaldamisel ja samuti on palutud, et Europol koordineeriks vastava võrgustiku tööd, me võime seda loomulikult teha, aga ka siin on meil vaja lisaressursse. meil on, nagu ma juba ütlesin, me peame ka rahapesuvastast võitlust edendama, samuti terrorismi rahastamise vastast võitlust edendama ning see on seotud ka FIU-dega ja samuti ka õiguskaitseasutustega, aga siin on meil pikk tee käia. samuti teadus-arendustegevuse keskusena me peame olema ka innovatiivsed ja see tähendab, et äh, me peame ka vaatama, mis turul on, mida me saame kasutada, mida kurjategijad saavad kasutada ja, ja kuidas õiguskaitseasutused peaksid sellele reageerima. kui iga liikmesriik peaks hakkama seda ise tegema, siis oleks see täiesti võimatu siin mingeid tulemusi saavutada. suur tänu, proua De Polle. ma arvan, et äh, me saime tõesti väga põhjalikud vastused äh, küsimustele või ei jah, ma võin vastata ka sellele küsimusele, ütles proua Debole. mis puudutab Europoli tegevusi just ähm, uurimiste valdkondades ähm, Euroopa Liidus, siis see on piiratud ka meie määrusega ja ma olen Malta politseijuhiga ja Slovakkia politseijuhiga äh, sellel teemal rääkinud ning alguses meie äh, meie toetus ei olnud äh, väga meelsasti vastu võetud. meil oli ka konkreetne isik ähm, Europolis, kes vastutabki selle eest, kui tekib probleeme kohalike ametiasutustega ja nüüd ma võin öelda, et äh, ka mm, uurimismeeskond on äh, Europoli aktsepteerinud kui osa sellest uurimisüksusest ja meie ametnikud võivad ka kohtus tunnistajatena esineda ja Europolil ei ole karistusmeetmeid, see on selge, et me võime olla lihtsalt uurimisüksuse ähm, ähm, liikmed. nii, et selleks, et ähm, vastata kõikidele eeskirjadele, siis äh, sellega tegelevad ikkagi õiguskaitseasutused ja ma näen, et äh, üheteistkümnendal juulil toimub ka teie komisjoni kohtumine, nii et äh, minu kolleegid võivad teile anda siis ka äh, põhjalikumat äh, tagasisidet nende kahe käigus oleva uurimise kohta, aga mis nüüd puudutab seda telefoni, siis äh, seda telefonijuhtumit me Slovakkias uurinud ei ole. mis puudutab äh, nüüd kolme konkreetsemat küsimust, siis ma, kuna meil on ainult kaks minutit veel aega, kui ma õigesti aru saan, siis ma edastan teile põhjaliku vastuse kirjalikult ja härra Dupree, suur tänu selle esitatud küsimuse eest ja kui te pahaks ei pane, siis äh, põhjaliku vastuse teie küsimusele esitan ka kirjalikult. Yes, thank you. Can you uh, uh,, because I had a second. proua Infeld, mul oli ka teine küsimus, mis puudutas äh, teabe jagamist seoses õigusriigi eh, probleemidega mõningates liikmesriikides. me teame küll, millistest liikmesriikidest me räägime. kas te saaksite ka sellele küsimusele võib-olla kirjalikult vastata? jah, ma võin teile vastuse edastada kirjalikult, aitäh. okei okay.. selge, aitäh. ma arvan, et nüüd vastati kõikidele küsimustele ja need küsimused, millele ei vastatud, nendele vastatakse kirjalikult. nii et suur tänu ja vabandage selle arusaamatusest, ma arvasin, et proua De Pole oli juba vastanud kõigidele küsimustele, aga see oli loomulikult minu viga. ja te näete muidugi nendest küsimustest, et teie mm, ametil on libekomisjonis vägagi suur liitlane. et mm, meie jaoks on oluline ikkagi see, et teil oleks piisavalt vahendeid ja ressursse, et te saaksite oma eesmärke saavutada, tulemusi saavutada, nii et suur tänu teile ka koostöö eest ja soovin teile palju edu teie töös. Good colleagues To... lugupeetud kolleegid, nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde, see puudutab Schengeni aki sätete täielikku kohaldamist Bulgaarias, Rumeenias ning kontrolli kaotamist sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis. lugupeetud kolleegid, seoses äh, sotsialistide demokraatide äh, taotlusega aprillis öö, äh, otsustati öö, ähm, algatusraport koosa-, koostada Schengeni äh, aki rakendamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning raportöörina sooviksin teile meenutada, et seitse aastat on möödunud sellest, kui Bulgaaria ja Rumeenia täitsid kõik nõudmised selleks, et saada täisõiguslikuks äh, Schengeni ruumi äh, liikmeks, aga see otsus on blokeeritud nõukogus sel- ja praegu Bulgaaria ja Rumeenia on kõik kohustused täitnud mis, mis on ette nähtud äh, Schengeni äh, ruumi liikmetele, aga äh, paraku nende kahe riigi kodanikud endiselt ei saa kasutada vaba liikumise õigust. ja need kaks riiki panustavad Schengeni ruumi tegevustesse, piirihaldusega ja nii edasi, aga puhtpoliitilistel küsimustel on need riigid Schengeni alast välja jäetud ning meie koda on mitmel korral arutelude käigus täiskogul ja ka e, Schengeni ala e, aastaaruandes seda pidevalt korranud, e, kui oluline on Bulgaaria ja Rumeenia vastuvõtmine Schengeni alasse ning me nõuame, et nõukogu peale seda, kui ta on konsulteerinud parlamendiga, võtaks vastu otsuse, mis äh, kaotaks ära kontrollid ähm, sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis ning ma räägin ka paari sõnaga selle loo taustast, sellepärast aastal kaks tuhat kümme nõukogu tuli välja ähm, otsuse eelnõuga, mis puudutas äh, selle, nende kahe riigi vastuvõtmist, aga siis äh, nõukogus ei saadud ähm, üksmeelt ja kaks tuhat üksteist otsustati edasi lükata äh, teine äh, otsus, mis äh, puudutas maapiiri kontrolli kaotamist, aga isegi seda ei ole siiamaani vastusuudetud võetud ja see on, arvestades Euroopa Liidu põhimõtteid, täiesti vastuvõetamatu. ning see kahe ähm, kahene lähenemine Rumeenia ja Bulgaaria osas ei ole mitte ainult õiguslikus plaanis ähm, korrektne, vaid ähm, see on seotud ka lisanõhtutega, sellepärast et ähm, kui siia veel mingisuguseid lisatingimusi seatakse sisepiiridel kontrolli kaotamiseks, siis see mõjutab negatiivselt ka majandust, sellepärast et äh, see on tekitanud ka teabevahetuses suuri puudujääke ja see tekitaks ka väga ohtliku pretsedendi. ja äh, igasugune teine otsus, ähm, selle tulemuseks oleks äh, negatiivne tulemus mitte ainult nende kahe riigi jaoks, vaid ka kogu äh, Euroopa Liidu jaoks. ja hiljuti võeti ka Schengeni ala toimimise aruanne vastu ning seal ähm, vaadati ka, millised on tulemused, millised on viimased arengud ja ja ähm, negatiivsed pooled ning meie oma arvamusraportis oleme ka täpsemalt välja toonud, äh, millised ähm, probleemid on veel lahendamata Rumeenia, Bulgaaria kaasamisel Schengeni alase tähtajaks, muudatusettepaneku tähtajaks on kakskümmend juuli, jah, härra Kolja, palun. suur tänu, mina toetan kõike seda, millest te rääkisite. Um, not because. ja ma mõtlen samamoodi, mitte sellepärast ainult, et äh, parlament on jäänud aastate jooksul samale seisukohale, nagu te täiesti õigesti mainisite, aga sellepärast, et meil ongi õigus see tähendab seda, et meil on mitu põhjust selleks, et Rumeeniale ja Bulgaariale anda eh, täieliku Schengeni ala liikme staatus. esimene põhjus on see, et eh, me peame järgima reegleid. Eh, reeglid ütlevad, et iga liikmesriik, kes täidab nõutud tingimused, peaks olema vastu võetud Schengeni alale. ja mitte ainult siin Euroopa Parlamendis ei nõuta seda, vaid liikmesriikide tehnilised meeskonnad, kuhu kuulusid liikmed kõikidest liikmesriikidest, on tunnistanud, et mõlemad riigid on kõiki tingimusi täitnud. ja kui me nüüd tahame tõesti eeskirju järgida ja öelda, et kui liikmesriigid nõudmisi ei täida, need saavad karistada, siis äh, need, äh, kes on kõik tingimused täitnud, peaksid täielikult, täieõiguslikult Schengeni liikmed olema. teine küsimus on see sõnum, mille me väljaspoole saadame. tahes-tahtmata mõlema riigi kodanikud tunnevad praegu ennast teise klassi kodanikena, sest neil samasuguseid kodanikuõigusi nagu teistel Euroopa Liidu kodanikel ei ole. Nad ei tunne ennast äh, tõeliste Euroopa Liidu kodanikena ja kui me tahaksime, et nad seda tunneksid, peaksime neile ka selle staatuse andma ja lõpuks, kui te küsiksite minu käest, mida on sellest kõigest õppida, siis ütlen kindlalt, et selles valdkonnas on ühehäälsete otsuste tegemine halb. see annab võimaluse liikmesriikidel mingit oma eh, isiklikku ambitsiooni eh, edendada, kaitsta me peaksime pigem euroopaliku lähenemise eest võitlema nendes valdkondades. paljudes valdkondades, mis meie äh, komisjoni pädevusse jäävad. meie oleme kaasotsustajad nõukogu kõrval ja paljudel puhkudel hääletatakse kvalifitseeritud häälteenamusega. me teame, et mõlema riigi jaoks Äh, on siduvaks ühehäälsuse nõue selles küsimuses, aga see on kindlalt halb nõue. me oleme nüüd seitse aastat juba seda arutanud, peaks midagi õppima. mis Vergiat? aitäh, proua Vergiat. aitäh, härra esimees ja raportöör, teen lühidalt, sest jagan täielikult eh, neid seisukohti, mida teie ütlesite ja mida Kolju, härra Kolju ütles. meie fraktsiooni seisukohast ei näe me põhjust, miks Bulgaaria ja Rumeenia ei peaks täielik, eh, täieõiguslike riikidena või liikmesriikidena Schengenisse vastu võtma, sellepärast et kui on täidetud eh, juba seitse aastat need juriidilised nõuded ja takistus on ainult poliitiline, siis ei ole mingit õiguslikku alust nende ühinemise takistamiseks. ning see on ka täiesti ebaloogiline, sellepärast et see puudutab ju maismaapiire, mis mõjutab kõiki Euroopa kodanikke ning ning paneb Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud ennast tundma teisejärgulistena ning see annab toitu ja lahingumoona populistidele ja äärmuslastele, mis on asi, mida tuleks vältida. hea meel, et te saatsite meile varakult oma muudatusettepanekud ning ma usun, et meie omalt poolt muudatusettepanekuid ei esitagi, sellepärast et meil midagi eh, lisada sellele, mida teie rääkisite, ei ole. aitäh! tänan! härra Demov. aitäh, härra esimees. tahaksin tänada teid raporti eelnõu koostamise eest, me toetame teid täielikult. juba ei tea mitmendat korda üritame saavutada seda, et nõukogu teeks otsuse Bulgaaria ja Rumeenia kohta. räägime Euroopas palju solidaarsusest ja õiglusest. aga kui me Bulgaariat ja Rumeeniat Schengeni ruumi vastu ei võta, siis näitame me, et me ei ole valmis õiglast olukorda looma. Bulgaaria ja Rumeenia täidavad nõudmised juba kaks tuhat üksteist aastat, aastast saadik ja ometi ei ole neid Schengenisse vastu võetud, mis on alandav Euroopa Liidus räägime õiguse esmasusest. mõnede liikmesriikide suhtes on käimas kohtumenetlused, samas needsamad liikmesriigid ei täida omaenda kokkulepitud reegleid, et mis õiguse esmasusest me siis räägime Schengeni ruumiga ühinemise nõudmised on, nõuded on täidetud Bulgaarial ja Rumeenial, sama, samas need riigid ei ole Schengenisse saanud. meil on liikmesriike, kes nõuavad kaheetapilist menetlust nende riikide ühinemiseks Schengeniga. kõigepealt öeldakse, tuleb äh, lõpetada kontroll õhu- ja merepiiridel ja alles pärast seda kontroll maa, maismaapiiril. kas äh, see kuidagi ühendab Euroopa Liitu, ei, pigem oleks see halb praktika, mis pigem toidab skep-, euroskeptitsismi. ja rahvuslaste nägemust. sellepärast peaksidki Bulgaaria ja Rumeenia saama täieõiguslikeks äh, Schengeni liikmeteks. ma loodan, et Horvaatiat ei taba sama saatus, aitäh, härra Pikula. ja siis proua Makovi, aitäh. tahaksin tänada lühidalt teid raportöörina tehtud töö eest. laual on suurepärane raporti eelnõu. me oleme täna Euroopa Liidus olukorras, kus vaba liikumine on asi, mis on väga oluline väga,, väga-väga oluline Euroopa Liidu saavutus, seda hakatakse ohvriks tooma piiride kontrolli kehtestamisele ja seda seetõttu, et äh, teistes poliitikavaldkondades, näiteks Dublini protsessi reform ja ühine varjupaigasüsteem on puudujäämised, puudujäägid. me saame äh, siin paremini sidustada oma poliitikat. tahaksin tänada teid selle eest, et te hõlmasite ka Horvaatia oma raportisse. sest me oleme eelmisest aastast juba edukalt rakendanud Schengeni infosüsteemi, kasutame kõiki Euroopa Liidu äh, Äh, rahastamisvahendeid valmistumaks ette edukaks ühinemiseks Schengeniga ning äh, nädalate või kuude äh, järgnevate jooksul täidame ülejäänud kriteeriumid. ning ei ole vastuvõetav mingi osaline ühinemine, ainult kohene ja täieõiguslik ühinemine, mis tugineb rakendatud kriteeriumidele ja täidetud nõudmistele on lahendus, mis tugevdab Schengenit ja Euroopa Liidu projekte selles valdkonnas. aitäh! proua Makovei ja siis proua Šismenova. aitäh! ma räägin rumeenia keeles. tõepoolest, hindamisprotsess on Bulgaaria ja Rumeenia osas lõppenud ning nende ühinemise kohta, nende ühinemise osas Schengeniga. ning seda kinnitas ka kaks tuhat kaheksateist nõukogu. komisjon ja parlament kinnitasid juba kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist samuti, et tehniliselt on Rumeenia ja <laughs> Bulgaaria valmis ühinema Schengeni ruumiga. teisel juulil kaks tuhat kaheksateist Euroopa Liidu ametlik teataja avaldas otsuse kõrvaldada viimased tõkked Schengeni õigustiku rakendamisele Bulgaarias ja Rumeenias. see jõustub augustis kaks tuhat kaheksateist. nii et eh, seda enam täiendavalt vaja rakendada ei ole. mul oli hea meel olla raportöör raporti koostamiseks, viimaste tõkete mahavõtmiseks, ühenduse õigustiku rakendamisele Bulgaarias ja Rumeenias. loomulikult ma tahan, et meie riik ühineks Schengeni ruumiga, aga mul on üks märkus. komisjon ei ole kunagi sidunud Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Schengeniga koostöö ja kontrollimehhanismiga ning äh, samuti ei peaks ka meie siduma neid raportis Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta, sest koostöö ja kontrollimehhanism peab jätkuma seni, kuni nõudmiste, nõudmised, mis, mil, mille osas see kontroll peab toimuma, täidetakse ja ma räägin seda sellepärast, et Rumeenias lüüakse, eh, toimub igapäevane võitlus korruptsiooniga. ja seda tõenäoliselt tulenevalt sellest, et korruptsioonivastane töö, seda on hakatud tegema tõhusalt. täna hommikul eh, liik-, siseriiklik eh, korruptsioonivastase ameti juht kutsuti ametist tagasi, sest ta andis intervjuusid BBC-le ja Euronewsile selle kohta, et tema amet töötab hästi. et see oli poliitiline otsus, sest äh, poliitikud, valitsus ei taha, et neid uuritakse ja kontrollitakse. niisugustes, niisuguses olukorras on meil vaja ko koostöö ja kontrollimehhanismi jätkumist ning ootame sellega seotud järgmist raportit. aitäh, proua Sismenova! aitäh! tahaksin kõigepealt tänada teid teie töö eest selle raporti koostamisel, nagu härra Koeli ütles, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on juba Bulgaaria ja Rumeenia täitnud Schengeni ruumiga ühinemise tingimused. see ebaõiglane suhtumine meie riikidesse, aastatepikkune paneb mind rõõmustama iga katse üle ähm, see ebaõiglus kõrvaldada. muide, Euroopa Parlament on alati olnud selgel seisukohal, et äh, reegleid tuleb rakendada võrdselt kõigi suhtes ning ma tänan kolleege vastava toetuse eest. tõkked meie ühinemisele Schengeniga on puhtalt poliitilist, poliitilise iseloomuga rändekriisi kontekstis võin teile praegu öelda, et Bulgaaria on andnud märkimisväärse panuse rändevoogude kontrollimisse ning on investeerinud väga palju selleks, et tagada parem kontroll välispiiril. meid on toetanud Piiri- ja Rannavalveagentuur. kui piirikontroll Bulgaaria ja Rumeenia vahel kaotada, siis äh, vastava piiri kontrollimise vahendid saaks suunata välispiirile, kus vastavaid ressursse on rohkem vaja. Rumeenia ja Bulgaaria kodanikke kontrollitakse täiendavalt, mõnikord isegi nende pagasit, mis on ebaõiglane meie kodanike suhtes sellele tuleks lisada ka majanduslik mõju. kaks tuhat kuusteist uuring hindas kulusid, mis on seotud Schengeni ruumis piirikontrolli taastamisega ning osutas, et, et see võiks olla kakskümmend miljardit eurot ja lisaks kaks kuni neli miljardit operatiivkuluna ning seetõttu peaksimegi jätkama meie jõupingutusi nõukogu veenda vajalike sammude astumise vajaduses. aitäh! tänan teid selle raporti koostamise eest ning tänan libekomisjoni kolleege ja Euroopa Parlamendi kolleege laiemalt, kes on toetanud Rumeeniat ja Bulgaariat nende püüdlustel, püüdlustes ühineda Schengeniga. oluline on tuua see sõnum nõukoguni selleks, et lõpetada ebaõiglane olukord meie kodanike suhtes. Te märkisite õigusega, et et nimetatud kaks riiki on täitnud juba seitse aastat kõik tehnilised tingimused ühinemiseks. me oleme investeerinud meie avaliku sektori vahendeid julgeoleku tagamisse Euroopa Liidu välispiiridel ning see asjaolu, et sise ja Justiitsasjade Nõukogu ei tee vajalikku otsust, kujutab endast võimu kuritarvitamist ja võimu kuritarvitamine on Rumeenias kuritegu, mille eest on ette nähtud vangistus. proua Makovi rääkis siin korruptsioonist. ja see tähendab, et me peaksime täitma Euroopa norme, me ei tohi sulgeda silmi sellele kuritarvitusele, mis toimub nõukogus ning rakendama kõik vajalikud meetmed selleks, et selgelt kuuldaval tuua Euroopa Parlamendi seisukoht. nii et palun, kolleegid, ärge tehke äh, niisuguseid muudatusettepanekuid raportile, mis võimaldaksid kaheetapilist ühinemist Schengeniga. ärgem aktsepteerigem täiendavaid nõudmisi nendele kahele riigile Schengeniga ühinemiseks, see ei ole normaalne. minu meelest ei ole euroopalik niimoodi käituda. ma ei taha öelda midagi Eh, siseriikliku korruptsioonivastase võitluse ameti juhi tagasikutsumise kohta, aga kuna see teema tõstatati, siis märgin, et et eh, põhjendused eh, hõlmavad selleks kolmkümmend viis lehekülge. meil on kokkulepet Rumeenias sala, salakokkuleppeid sõlmitud justiitssüsteemis, mis sisuliselt rikuvad õigusriigi põhimõtet nii et äh, ärge lugege ainult Euronewsi artikleid. prokurör kutsuti tagasi rikkumiste pärast, mida Euroopas ei aktsepteeritaks. vabandust, et ma pidin sellest rääkima. tänan kolleegid toetuse eest raportile, nagu härra Coelho on öelnud korduvalt. Schengen on osa lahendusest, mitte osa probleemist ja olen temaga täiesti päri. ning äh, tänan teid selle toetuse eest, et saata järjekordne tugev poliitiline sõnum Euroopa Parlamendi poolt. on õige, nagu proua Makove rääkis, et Euroopa Komisjon ei ole kunagi koostöö kontrollimehhanismi sidunud Schengeni, Schengeniga ühinemisega. aga reaalsus on teine, hiljuti veel üks äh, peaminister Euroopa Parlamendi täiskogul ütles midagi, mis on pehmelt öeldes täiesti ebaõige et ta ütles, et kokkulepe on kokkulepe, Bulgaaria ja Rumeenia peavad täitma koostöö- ja kontrollimehhanismi selleks, et saada Schengenisse, tegelikult see nii ei ole. jah, kui me tahame, et Euroopa Liit oleks usu, usaldusväärne, siis Euroopa Liit peab ise järgima oma norme nõukogus. sest äh, nii komisjonil kui ka parlamendil on selles küsimuses väga selge seisukoht. proua Makovei, enne kui me edasi läheme aitäh, toetan raportit ja tahan, et Rumeenia ja Bulgaaria ühineksid Schengeniga, olen seda rääkinud juba aastaid. aga me ei tohi seda siduda äh, koostöökontrolli mehhanismiga. kui meil on probleeme korruptsiooniga Bulgaarias, Rumeenias, siis peab see paika veelgi enam. nii et tänan ja toetan Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist äh, Schengeniga, ilma et oleks mingi äh, seos siin koostöö kontrollimehhanismiga. jah, just, olen täiesti päri, et siin seost ei tohiks olla, aga lihtsalt mainisin, et mõned äh, inimesed, sealhulgas üks peaminister, on niisuguse seose välja toonud. Äh, härra Koilja, lühike märkus. mul ei ole mingit probleemi sellega, et me korruptsioonivastase võitluse hinnanguid seome Schengeni kriteeriumidega. kui me seda teeksime kõigi liikmesriikide suhtes, aga mida teha ei saa, on rakendada seda põhimõtet ainult osade liikmesriikide, mitte kõigi suhtes. jah, täiesti arusaadav lähenemine. niipea kui võimalik, septembris tulevad kaasraportöörid kokku, arutavad muudatusettepanekuid, mis meile laekunud on, meenutan, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kahekümne kolmas juuli. nüüd äh, punkt kuus, kas meie külalised on siin? kutsume nad äh, meie laua taha

Colleagues, I think we can start. kolleegid, tundub, et saame alustada. ma näen, et on suur huvi saalis kuulda kahelt ministrilt Austria eesistumise kohta. tervitan siin härra Herbert Kikelit, kes on teel praegu juba hoones, eh, siseminister ja härra Joosep Moserit eh, konstitutsiooniliste Ähm, küsimuste ja reformide minister. mul on väga hea meel, et te olete tulnud Brüsselisse, et rääkida Austria prioriteetidest äh, Euroopa Liidu Nõukogus justiits- ja siseasjade valdkonnas Austria eesistumise ajaks. Austria eesistumine leiab aset väga olulisel ajajärgul Euroopa Liidule, sest äh, meil algab parlamendi ja komisjoni ametiaja viimane aasta. ning äh, usun, et võime öelda, et, et see on viimane hetk vajalikke otsuseid teha. libekomisjonil on oluline roll tagamaks, et head kavatsused mitmetes olulistes küsimustes Euroopa kodanike jaoks ei jääks üksnes soovunelmateks. nii et parlament ootab seetõttu rohkem eesistujalt kui kunagi varem ning austajal on võimalus aidata sellel komisjonil viimaste aastate töö kokku võtta. ma saan aru, et Austria eesistumise moto on Euroopa, mis kaitseb. ning see prioriteet on vahetult seotud tööga, mida me teeme oma komisjonis. tahaksin samas rõhutada, et võtmesõna siin on Euroopa, mis kaitseb. mitte mingi konkreetne liikmesriik üksi, mis on väga äh, palju kuuldav seisukoht viimasel ajal. ma loodan, et eesistuja järgib meie tõlgendust ning nagu äh, kõik olete päri, oleme viimastel äh, kuudel näinud rände äh, koostalitluse ja infosüsteemide koostalitluse ja mitmetes teistes küsimustes märkimisväärseid edasiminekuid nõukogus. tere tulemast, härra minister! samas on väga palju vaja edasi liikuda ka varjupaigapaketiga, kus konkreetseid tulemusi meil veel ei ole. paraku kaks nädalat tagasi jõudsime isegi olukorda, kus Euroopa Liidu liikmesriikide juhid pidid isiklikult äh, hakkama ümber kirjutama seda, mida on kuid juba räägitud läbi nõukogus ja meie komisjonis. tahaksin meenutada, et parlamendiliikmete enamuse seisukoht on, et varjupaigapaketi erinevate õigusaktide eelnõud on omavahel lahutamatult seotud, seetõttu tahaksin teilt kuulda, milles lepiti kokku viimasel ülemkogul, mis on kavas edaspidi, kas te näete vajadust tugineda sellele või säilitada see, mis on praeguseks saavutatud ja kas te olete valmis rakendama kõiki jõupingutusi, et jätkata paketipõhise lähenemisega. olen veendunud, et meie kolleegid Austriast mõistavad nende probleemide suurust, mis meil lahendada tuleb. mis puudutab äh, meie tänase päevakorrapunkti praktilist korraldust, siis kõigepealt annan sõna ministritele ettekandeks kümme minutit kummalegi ning siis avan teema aruteluks, mul on juba terve rida kolleege, kes on märku andnud sõnavõtusoovist, kõigepealt saavad sõnad koordinaatorid, siis teised parlamendiliikmed, teen ettepaneku, et parlamendiliikmed, kes sõna võtavad, peaksid piirduma kahe minutiga. nii et minister Kikl, palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees ja lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel, et ma saan teile täna tutvustada Austria eesistumise prioriteete eh, siseküsimustes ja et ma saan neid prioriteete ka teiega hiljem arutada. me oleme üksteisega partnerlikes suhetes ja teeme koostööd Euroopa Parlamendiga, see on minu jaoks äärmiselt oluline ja see on ka põhjus, miks ma juba varem mõningate Euroopa Parlamendi liikmetega olen ühendust pidanud ja see kehtib ka minu ekspertide kohta, kes on mind sisulistes küsimustes toetanud. Te teate, et Austria on nüüd juba kolmandat korda nõukogu eesistuja rollis ja seetõttu mõned ütlevad, et me oleme kogenud eesistujad, aga te loomulikult olete eh, tuttavad selle ütelusega, et kaks korda ei saa samasse jõkke astuda ja seetõttu kõik sõltub ikkagi raamtingimustest, milles eesistumine aset leiab ja need Austria eesistumise raamtingimused äh, ei ole sugugi mitte lihtsad. ning ma lühidalt kirjeldan. kõigepealt on meil tegu usalduse kaotuse probleemiga, paljud meie kodanikud näevad ähm, Euroopa institutsioone seoses ähm, rändekriisiga ja, ja Brexitiga, samuti äh, finantsläbirääkimistega on kaotanud ähm, usu äh, Euroopa Liidu institutsioonidesse ning ma arvan, et me kõik teame, millised suured väljakutsed äh, meie ees seisavad ja milline vastutus meil lasub ja seetõttu nõukogu, parlament ja komisjon peavad olulistes ähm, tulevikuküsimustes siiski ühte rida ajama minu jaoks on oluline üks põhimõtteline väljakutse, mis puudutab rändekriisi seoses aastaga äh, kaks tuhat viisteist, siis ähm, ähm, paljud inimesed leiavad äh, kogu Euroopa Liidus, et kontroll on kaotatud, et poliitiline eliit on kaotanud oma kontrolli ja samuti ka Euroopa Liidu erinevad poliitilised institutsioonid on kaotanud kontrolli. ja selle tulemuseks on see, et on kadunud äh, ka äh, usaldus meie ähm, äh, tegevus, ähm, tegevuste vastu ja et kas me üldse millegagi hakkama saame ja sellega on seotud ka usalduse kaotus meie kuritegevuse vastase võitluse tulemuste osas ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et tagasi võita oma kodanike usaldus ja seda ka tugevdada ja seetõttu meie meelest on oluline, et me keskenduksime just nendele teemadele, mis, mille osas inimesed õigustatult ootavad lahendusi meilt, et me võime ka öelda, et me võime keskenduda just nende, peaksime keskenduma just nendele teemadele, mis inimestele on kõige südamelähedasemad ja seetõttu Austria eesistujana on valinud ka motoks Euroopa, mis kaitseb. sellepärast, et julgeolek on oluline põhivajadus inimestel ja seda me siis soovime ka kirjeldada kuue põhipunktiga. austatud daamid ja härrad, mul on hea meel äh, ülemkogu äh, järelduste üle kahekümne üheksandast juunist kaks tuhat kaheksateist, seal on toodud välja kõige olulisemad äh, punktid meie eesistumise jaoks ja Austria üheskoos teiste liikmesriikidega on juba mõnda aega neid arutanud just tulevase Euroopa kaitsesüsteemi arutelude raames. oluline on siin vaadata, kuidas on paradigmad muutunud ähm, varjupaiga ja rände küsimustes ja mida see tähendab, see tähendab, et selle asemel, et ainult keskenduda äh, kvoot, äh, kvootidele ja ümberjagamisele, siis ähm, nüüd on kõige olulisemaks muutunud ikkagi tõhus välispiiri ähm, kontroll, ähm, inimestega smugeldajate võrgustiku lammutamine ja koostöö kolmandate riikidega. ning nendel eeldustel ma äh, loodan, et ollakse, on lihtsam ka sisemisi aspekte varjupaiga ja rände küsimuste osas ähm, arutada ja edasi viia. ülemkogu poolt sisse juhatud paradigma muutus näit-, nähtub näiteks ka ähm, nendes erinevates äh, piirkondlikes platvormides, mis välja töötati ning meie kõige olulisemaks ülesandeks ähm, on nüüd ähm, Frontexi tegevuse tugevdamine Frontexi tegevuse tugevdamine just välispiiri tõhusamal kontrollil ebaseaduslike sisserändajate tagasipöördumisel äh, on äärmiselt oluline ja seetõttu on vaja Frontexil veel lisamandaati ja samuti vahendite suurendamist. eesistujana me tunnistame, nii nagu ka liikmesriigid, et on vaja säilitada Schengeni äh, ruum, aga niikaua, kuni kontrollimata rände liikumised meie kodanike julgeolekut äh, mõjutavad, äh, siis äh, sisekontrollide ähm, sisseviimise võimalikkus on endiselt veel võimalik. aga siseministrina sooviksin ma ikkagi võimaldada kõik selleks, et me saaksime tagasi pöörduda Schengeni põhimõtete juurde. välispiiri kaitse tugevdamine näeb ette ka varjupaigasüsteemi, tugevat varjupaigasüsteemi ja vastupidi. ja nõukogu sisse juhatatud äh, paradigmade muutus peaks samuti nendes tegevustes kajastuma. edasised ähm, tööd EAS-i ja Dublini osas on seetõttu osaks sellest paketist ja selleks, et jõuda lahendusteni, on meil vaja ka tulemusi saavutada välispiiri kaitsel ja samuti ka erinevate välisaspektide osas ning samuti tuleb solidaarsuse mõiste ja vastutuse mõiste uuesti äh, defineerida me soovime ka valitsus- ja riigijuhtidele sügisel juba edusamme tutvustada ja see sõltub nii meist kui teist ja samuti ka tihedast koostööst erinevate õigusaktide väljatöötamisele. peale selle soovime ka radikaliseerumise ja radikaliseerumisega tegeleda ning sellel, selliste fenomenidega juba ennetavalt tegeleda. siia alla käib ka Euroopa väärtuste kaitsmine, samuti meie vabaduse kaitsmine, meetmed äh, antisemitismi vastu ja juudi kogukondade ja mm, organite kaitse. siinkohal äh, tooksin välja ka ministrite konverentsi, mis ähm, mis puudutab siis erinevaid väärtusi, see leiab aset kuuendal-seitsmendal novembril Viinis ning sinna me kutsume ka Euroopa Parlamendi liikmeid et saavutada edasisi edusamme organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, siin on vajalik ka politseiasutuste äh, koostöö ning tuleb tõhustada ka olemasolevate instrumentide tõhusust. Austria eesistujana selles valdkonnas keskendub eelkõige just poliitikatsüklile, mis puudutab äh, ähm, mis puudutab äh, ähm, raske kuritegevuse vastast äh, võitlust aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kümmend ja siin ongi organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ja terrorismi vastane võitlus äärmiselt oluline. see on, oluline on meie liidu toimimiseks ka see, et ähm, meie erinevatel asjas ähm, puutuvatel asutustel on õige info õigel ajal ning ma arvan, et siin on vaja mõningaid puudujääke kõrvaldada nõukogu ettepanek andmebaaside koostalitusvõime kohta on vägagi ajakohane ja me peame kiiresti tagama selle, et äh, praegused infolüngad täita. oluline on ka andmebaaside omavaheline haakuvus ähm, tagada. siinkohal loomulikult tuleb arvestada ka erinevate andmekaitsealaste põhimõtetega ning ka siin me loodame tihedale koostööle Euroopa Parlamendiga ning me loodame, et siinkohal aasta lõpuks me jõuame ka poliitilise mm, mm, kokkuleppeni. oluline on ka meie koostöö naaberriikidega ja oluline on koostöö ka päritoluriikide ja transiitriikidega, siinkohal me teeme koostööd ka Lääne-Balkani riikidega ning oluline on ka, et nende lähenemine Euroopa Liidu standardile, ka Aafrika riikidega soovime koostööd edasi viia. ning põhjalik ähm, äh, lähenemine äh, erinevatele rändeteemadele on ka üheks põhiteemaks kolmeteistkümnendal ja üheteistkümnendal septembri kohtumisel, ministrite kohtumisel, seal räägitakse ka koostööst äh, Ähm, tagasivõtu äh, lepingute puhul ning see on kindlasti üheks kõige olulisemaks ähm, faktoriks. daamid ja härrad, te näete, et äh, meid ootab ees vägagi intensiivne töö äh, poolaasta. meie eesmärgiks on Euroopa tuleviku tagamine ja seal, kus on ähm, olemas ähm, soov, siis äh, leitakse ka tee, nii et ähm, ma loodan, et see soov tulemusi saavutada on ka teil, et kindlasti me leiame siis ka tee nende tulemuste saavutamiseks. suur tänu ja nüüd härra Mooser, lugupeetud äh, härra esimees, äh, libekomisjoni liikmed, siin on juba mitmel korral mainitud, et, et Austria oma eesistumise ajal soovib ähm, keskenduda just kõige olulisematele teemadele ning ähm, me peame arvestama ka sellega, et ähm, järgmisel aastal leiavad aset parlamendivalimised ja see, see avaldab kindlasti ka väga suurt mõju meie eesistujale, meil oluline koostöö äh, kõikide äh, Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja oluline on, et ähm, me saaksime ka juba äh, Ähm, käigus olevate tegevustega edasi jõudma, aga ma räägiksin täpsemalt mõningatest teemadest ja teeksin ka mõningad põhimõttelisemad äh, märkused ja nagu härra Kikil juba mainis, siis Euroopa on silmitsi väga suurte väljakutsetega ning äh, on vaja läbi viia ka vajalik muutus. me peame ikkagi äh, tagama oma rahuprojekti eesmärgid ja samuti ka tagama Euroopa majandusliku jõukuse ja me võlgneme oma kodanikele selle, et, et me suudaksime kiireloomuliste probleemide puhul ka kiiresti reageerida ning kindlasti Austria oma eesistumise ajal teeb kõik selleks, et selliseid kiire lahendusi ka leida. Austria um, oma eesistumise ajal üheskoos kõikide Ähm, Euroopa-meelsete ähm, partneritega viib oma tegevusi läbi, aga oluline on ka see, et Euroopa Liidul tegutsemine ei muutuks eesmärgiks iseenesest, vaid oluline on Euroopa Liidu tasandil tegutseda siis, kui Euroopa Liidu tasandil on võimalik paremaid tulemusi saavutada kui lihtsalt liikmesriigi tasandil. see on seotud ka subsidiaarsuspõhimõttega ja see on, ja ka mina leian, et Euroopa Liit peab oma tähelepanu ja oma ressurssi siiski keskenduma mõndadele piiratud valdkondadele ja siia alla käib näiteks julgeolekusüsteemi ähm, ülesehituse parandamine, samuti õiguskaitseasutuste, politsei koostöö edendamine ning samuti ka ähm, naabruspoliitika edendamine. nii et ähm, subsidiaarsuspõhimõte on siin oluline, aga see ei tähenda seda, et Euroopa kuidagi väheneks, Euroopa roll väheneks, vaid vastupidi, Euroopa Liidu roll muutub seega ka Euroopa kodanikele nähtavamaks ja olulisemaks. ning selles kontekstis on meil kolm põhieesmärki. niisiis julgeolek, julgeoleku suurendamine Euroopas, siin juba räägiti, et meie motoks on Euroopa, mis kaitseb ja oluline on see, et see ei jääks mitte ainult mõningate riikide ülesandeks, vaid oluline on see, et Euroopa on just see, mis kaitseb ja minu jaoks on oluline ka see, et me saaksime seeläbi suurendada oma julg-, oma kodanike julgeolekut ja siin on oluline tõhus võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning samuti piiriülene justiitskoostöö nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. peale selle on minu meelest oluline, et just need teemad, mis praegu, mida praegu käsitletakse ähm, kriminaalkaristuse valdkonnas võimalikult kiiresti ka lõpuni viidaks ning ähm, mul on väga hea meel, et on jõutud oluliste edusammudeni rahapesuvastases küsimuses ja samuti on jõutud oluliste tulemusteni arestimise ja konfiskeerimise otsuste vastastikuse tunnustamise osas, mis puudutab kriminaaltulu. ning selleks, et meie äh, kodanike julgeolekut äh, suurendada, on oluline, et me jõuaksime ka EKRE-se osas kokkuleppe nõukogu on minu meelest teinud väga head tööd EKRE-s osas ja siinkohal ma kutsun ka teid üles kompromissivalmidusele. see on oluline selleks, et Euroopa turvalisemaks muuta. ma tean, et siin on nõukogu ja parlamendi vahel seisukohtades erinevusi, aga ma usun, et need ei ole nii eh, keeruline ületada. oluline on ikkagi see, et meie õiguskaitseasutused ehm, ning äh, õigusasutused äh, saaksid kurjategijad kiiresti vastutusele võtta. ning äh, tähtis on ka kurjategijate ehm, ehm, jälitamine ja vastavate uurimiste tõhus läbiviimine ning me loodame, et JSK nõukogul oktoobris me jõuame ka juba esimeste oluliste otsusteni selles osas. ning mis puudutab erinevaid maksevahendeid, siis ka selles osas me soovime kiiresti edasi jõuda ning oleme jõudnud juba esimese kokkulepeteni. ning see õigusakt võimaldab meil praeguste väljakutsetega ja tehnoloogiliste arengutega, siin on näiteks mobiilmaksed ja virtuaalvääringud äh, vä, äh, vääringud Ähm, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ja terrorismi rahastamine, nende teemadega tegeleda. ning samuti on oluline ähm, makseandmete kuritarvitamise vastane võitlus. ning siinkohal soovin, et ähm, kolmepoolsed läbirääkimised võimalikult kiiresti aset leiavad. nüüd, mis puudutab tehnoloogilisi arenguid, ja kuritegevuse vastast võitlust, siis äh, siin on tähtis, et äh, jõutakse edasi ka e-, e-evidence ähm, teema puhul. Äh, järgmisel JTSK nõukogul kolmeteistkümnendal juulil Innsbruckis soovime tulla selle teema kõige olulisemate teemade juurde, punktide juurde ning vaadata ka, millised on kõige tähtsamad punktid erinevate ettevõtjate osapoolte jaoks näiteks kui ettevõtja asukoht on Euroopa Liidust väljaspool, aga teenuseid osutatakse ühes või mitmes liikmesriigis. ning seetõttu on oluline, et ähm, ka nende maksete vastuvõtja Euroopa Liidus äh, ka temale saaks kohaldada ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikide justiitsasutuste meetmeid teiseks äh, põhieesmärgiks on ka ähm, Euroopa kui ettevõtluse asukoha tugevdamine, see on seotud ka digitaalturu äh, edendamisega ning siinkohal Euroopa Liidu tasandil on tähtis ka parem juurdepääs äh, tarbijatele ähm, erinevatele teenustele see tähendab, et äh, me peame ka autoriõiguse, äh, äriõiguse äh, teemasid veelgi tugevdama. ja samuti, mis puudutab koostööd kolmandate riikidega, naaberriikidega, sellest rääkis ka juba härra siseminister Kikli ning siin on oluline just koostöö Lääne-Balkani riikidega. ning me korraldame ka vastava JTSK ministrite kohtumise Albaanias. ning äh, siinkohal soovime tugevdada ka äh, justiitssüsteeme. ning lõpetuseks tuleksin tagasi veel ühe aspekti juurde siin juba mainiti justiitskoostööd ja seda me saame parandada ainult sellisel juhul, kui meil on äh, vastastikune usaldus olemas oma justiitsõigussüsteemidesse ning on olemas ka vastavad raamtingimused. ja koostööinstrumente saame kasutada täielikult ära ainult sellisel juhul, kui me lähtume ikkagi ähm, õigusriigi standarditest ning siinkohal ma räägiksin näiteks ähm, Euroopa vahistamismäärusest, aga vahistamismääruse täitmine leiab aset ähm, tõhusalt ainult siis, kui kui kõik tingimused on täidetud nii ähm, määruse väljastanud kui ähm, vastu võtnud riigis ning kolmeteistkümnendal juulil kaks tuhat kaheksateist Innsbruckis ähm, me ministritega ka seda teemat kindlasti käsitleme. ning mis puudutab käimasolevaid äh, läbirääkimisi, siis äh, oluline on ikkagi leida selliseid lahendusi, mis oleksid valmis ka tulevaste väljakutsete jaoks ning siin me teeme koostööd ka eelnevate eesistujatega, Bulgaaria ja Eestiga, kes on teinud väga head eeltööd ning loomulikult ka teiega, Euroopa Parlamendi liikmetega on koostöö oluline, sest meie ootused teie, teil on suured ja, ja ka teie ootused meile on loomulikult väga suured. me teame, et näed, EKRE-se puhul on meil vaja kompromisse leida, meie oleme kompromissi eh, valmid. ja tähtis on ikkagi see, et me keskenduksime siin meie kodanike eh, huvidele ja nende julgeoleku tagamisele, nii et siinkohal ma kutsun teid üles koostööd tegema, kompromissi valmid olema selleks, et me saaksime oma kodanike elu turvalisemaks muuta ja ka oma kodanikke Euroopale uuesti lähemale tuua, aitäh! suur aitäh! Teil oli nüüd väga pikk loetelu äh, küsimustest esitatud ja alustaksin koordinaatoritest parlamendiliikmed äh, saavad sõna ja aruta-, alustame Rahvaparteist, härra Peker. aitäh, härra esimees, tänan ministreid Austria eesistumiskava esitlemast. lubage mul esitada kaks küsimust kummalegi. esimesele küsimusele Eh, teen sissejuhatuse, toetan härra Kihli käsitletud paradigma muutust täielikult, sest üle Euroopa on näha, et eh, niisugune, niisugust seisukohta toetatakse ning sellest ma järeldaks, et et kadunud usalduse põhjendus poliitikas ei puuduta ainult Euroopa Liidu institutsioone, vaid ka, vaid see on põhjustatud ka sellest, et liikmesriigid ei suuda kokku leppida omavahel, liikmesriikide valitsused. ning see on täiesti uue äh, arengusuuna praegu sisse toonud. ning äh, edasi, see arusaam, need, äh, et vastuvõtukeskused on tõstatanud paljudel jaoks küsimuse, et kuidas tuleks pikaajaliselt äh, käsitleda seda varjupaigataotluste esitamist pikemas perspektiivis ning äh, siin on õigustatud küsimus, kuidas te kavatsete siin jõuda liikmesriikidel äh, seas üksmeelele. teine küsimus, mis mul on, on seotud humanitaarviisa küsimusega, mida parlament on arutanud, et mis peaks äh, hoidma inimesi Vahemere, Vahemerd ohtlikult ületamast. mis te arvate sellest ning kas see on hõlmatav äh, teie käsitletud äh, programmiga? küsimus ministril Mooserile kõigepealt tänan selle eest, et minister toetab lähimuspõhimõtet, seda on Euroopas vaja. ning sellega seoses tahaksin küsida teilt, missugune on teie lähenemine e, e andmekaitse tingimustele. sest meil on ju andmekaitse üldmäärus juba olemas ning mitte ilmaasjata ei, ei kardeta, et see on ülereguleerinud valdkonna. teine küsimus, homme arutatakse siin komisjonis triloogi tulemusi rahapesuvastases ja pettustevastases võitluses ning minu küsimus on, kas see, see on meie käsutusse andnud piisavad võitluse vahendid? aitäh. nüüd härra Weidenholzer sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh, austatud minister. ma usun, et me ei räägi praegu Austria sisepoliitikast tänases arutelus, vaid pigem sellest, kuidas Austria nõukogu eesistujana Euroopa Liidu õigusloomeprotsessi oma panust andma hakkab, kuidas Austria seda protsessi edendama hakkab. sest eh, siin on paratamatult seos sellega, mis on varem tehtud ja omakorda seos sellega, mis hiljem tuleb ning ma sooviksin ministritelt täpsustust eh, et olgugi, et hinnata on eesistumise edukust võimalik alles pärast seda, kui see möödas on, äh, kõigepealt minu kaks küsimust Austria ministrile Kihlile. missugune on teie seisukoht põhiõiguste harta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osas? kui kohtud neid kasutavad, näiteks eh, eh, Hirsi juhtum, päästeoperatsioonid avamerel ning teine varjupaigapakett, teine küsimus puudutab varjupaigapaketti ja siin äh, Äh, tuleb äh, seda vaadata tervikuna ning äh, kõik need asjaolud, millest te rääkisite oma ettekandes, on siin näha ning oluline on, et see protsess jätkuks, et siin jääks järjepidevus. mis puudutab nüüd etteheidet, et Euroopa ei toimi, tegelikult meil on ju nõukogule esitatud pakett juba kuid ja sisuliselt antakse seda kui kuuma kartulit ühest käest teise minu meelest on oluline, et Austria olemasoleval alusel selle protsessiga edasi liiguks ja tooks liikmesriigid, aitaks liikmesriikidel jõuda ühisele seisukohale. nüüd minister Mooser. ma olen raportöör justiitsprogrammi osas parlamendi ja nõukogu määrusele ja tahaksin küsida Austria seisukoha kohta piiriülese koostöö tugevdamise küsimustes ning äh, kolleeg Bekeri küsimusele lisan omalt poolt veel sooviväljenduse, et meil on ka väga oluline kokku leppida e-andmekaitses, kui Austria seda suudaks. sest äh, andmekaitse üldmäärus on üldjoontes midagi loomulikult positiivset, aga konkreetseid küsimusi on sellega tekkinud palju aitäh, proua Kriisbeck, ALDE nimel. Euh, aitäh, austatud ministrid. Te olete korduvalt oma kahes, oma vastavates ettekannetes rõhutanud, et Austria lähtub oma eesistumisel äh, põhimõttest või motost, et Euroopa kaitseb ja see puudutab minu jaoks ka väärtuste kaitset. kolleeg ka Angeelika, kes võtab peagi sõna liibe üldistel eh, teemadel, mina tahaksin puudutada oma sõnavõtus eh, konkreetsemalt lapse õigusi, eriti sisserändaja lapse õigusi puudutavat, mida käsitles ka lapse õiguste interrühm ma sooviksin, et teie eesistumise poole aasta vältel, mille moto on Euroopa kaitseb, meenutataks, et sisserändajate laste vastuvõtmine, nende perede vastuvõtmine eh, ning eh, mitte eh, kinnipidamisasutustesse suunamine. et Äh, lapsi tuleks käsitleda haavatavate isikutena ning pidama kõigi otsuste tegemisel, mis last puudutavad, silmas lapse parimaid huve ning viie päeva jooksul määrama lapsele eestkostja ning samuti isiku, kes vastutab lapse kaitse tagamise eest kõigis asutustes ning tagab ka psühholoogilise teo, toe neile, kes on olnud vägivalla ohvrid ning tagab võimaluse juurdepääsule tervishoiuteenustele. see tähendab, tagab võrdse kohtlemise lapsele, sõltumata sellest, kas tegemist on sisserändava lapse või Euroopa lapsega. Need on asjaolud, mida ma soovisin meenutada Austria eesistujale ning äh, millega seoses ma loodan, et on võimalik teha koostööd, et tagada, et meil oleks tõesti Euroopa, mis kaitseb. tänan, proua Sargentini. Uh, suur aitäh, räägime kõigepealt õigusriigist üldasjade nõukogus toimus hiljuti esimene mõttevahetus Poolaga komisjoni artikli seitse käivitamise üle ja ma tahaksin kuulda nüüd, millal võiks järgmine kohtumine toimuda ja mida kavatsete teha nõukogus? komisjon on nüüd käivitanud õigusriigi kaitse protsessi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aasta detsembris, loodame, et Poola võtab ka meetmeid, lootsin ka, et nõukogu on juba praeguseks oma analüüsi lõpetanud ja teiseks tahaksin küsida rände kohta. kaks nädalat tagasi toimus tippkohtumine, kus räägiti vajadusest leida konsensus Dublini küsimuses liikmesriikide vahel kas te saaksite selgitada, et kui tõesti nii läheb, milline on Euroopa Parlamendi roll, kui leitakse konsensus liikmesriikide vahel, äh, siis on võimalus, et Euroopa Parlament lükatakse kõrvale tulevastes diskussioonides, aga meie oleme olnud alati valmis juba äh, mõned aastad teiega kõnelema Bulgaaria eesistumise ajal toimusid mitmed kolmepoolsed kohtumised ja siis nädal hiljem tuli välja, et Koreper tegelikult ei olnud valmis äh, äh, kvalifikatsiooni äh, direktiivile, vastuvõtudirektiivile ja teistele õigusaktidele alla kirjutama. nüüd, kas te olete valmis need küsimused, mis Bulgaaria eesistumise ajal lahtiseks jäid, ähm, uuesti läbi rääkima? nüüd Austria on võtnud äh, Itaaliast äh, sisserändajaid vastu ja kas Austria nõustub kõikide nende ümberasustamiste arvude ja protsentidega, sest teie olete nüüd eesistujamaa ja peate eeskujuks olema teistele ja näitama, et solidaarsus on ainus võimalus edasiminekuks, euroopalikuks lahenduseks selleks, et lahendada rändekriis või ütleksin isegi, et poliitilise kriisiga on tegemist sest äh, paljud äh, poliitikud soovivad oma populaarsust selle abil tõsta ja lõpuks tahaksin rääkida sellest maaletuleku platvormi strateegiast. nüüd äh, Aafrika riigid on kõik öelnud, et nemad ei hakka nende migrantide tagasisaatmise platvormidena toimima. mis te siis teete eesistujamaana? suur aitäh aitäh! Äh, suunan oma küsimuse siseministrile härra Kihlile. Te kiitsite otsuseid ja ettepanekuid, mis eelmises nõukogus tehti seoses varjupaiga küsimustega ning muuhulgas tehti siis ka ettepanek, et julgustada kolmandaid riike teatud mõttes ja soodustada neil Aafrika mandril laagreid eh, üles eh, panema varjupaiga taotlejatele. aga siin mingit positiivset tagasisidet ei olnud nende riikide poolt ning kuidas te kavatsete julgustada neid riike vastavaid eh, pagulaste vastuvõtulaagreid looma? teiseks, nõukogus arutati ka seda, et liikmesriigid peaksid vabatahtlikult pagulasi vastu võtma võtma. niisugune vabatahtlikkuse alusel meede, et liikmesriigid peaksid laagreid ehitama selleks. kas see vabatahtlikkus, kas see materialiseerub? kas te näete mingit võimalust selle ähm, materialiseerumiseks? või kuidas te seda endale ette kujutate? kolmandaks, te Saksamaaga olete arutanud Horst Seehoferi ettepanekuid kes tegi ettepaneku transiitkeskused luua ning äh, seda toetas ka koalitsioon. ma tahtsin küsida, missugune on teie seisukoht, teie erakonna juht ütles ju, et äh, Austria seda ei toeta. tahtsingi küsida, kuidas te kavatsete transiitkeskuste osas edasi liikuda ning äh, seoses Itaalia keeldumisega samuti samasugust meedet rakendada. järgmine punkt puudutab varjupaigapaketti, meil on siin triloogi tulemus olemas Bulgaaria eesistumise ajal kokku lepitu, mis on lükatud kalevi alla, mis te sellega kavatsete teha ning Dubliniga? kas nõukogu ja teie nõukogu eesistujana üritate omalt poolt tagada, et et parlamendi seisukoht Dublini osas, Dublin neli, läheb teil si-, tõsiselt menetlusse või siis teie aruteludes äh, Dublin neli, mis parlamendis arutelus, arutelul oli, mingit rolli ei mängi, perekondade taasühinemine, sotsiaalne lõimimine ning äh, samuti ka loobumine põhimõttest, et et eh, esimene vastuvõttev riik vastutab varjupaigataotluse menetlemise eest. et mis te arvate parlamendi ettepanekutest, eh, mis on koondatud paketti Dublin neli? tänan, härra Boni. For... aitäh ettekannete eest ning eh, tervitan seda niisugust koondavat käsitlust mis äh, käsitleb nii küsimusi, mis on õigusriigi, kodanike ja julgeoleku seisukohast olulised. mul on kaks küsimust. kuidas te kavatsete liikuda õigusriigi printsiibi taastamise poole mõnedes liikmesriikides eesistujana, me teame, et et ma ise olen Poolast, et äh, Poola suhtes on algatatud artikli, artikkel seitse menetlus, aga me ei räägi siin ainult äh, vastavast menetlusest, vaid sellest, kuidas muuta õigusriigi põhimõte märksa arusaadavamaks ning kuidas survestada valitsusi. et äh, see on väga oluline, kui me soovime, et äh, sisserändajad Euroopa Liitu austaksid õigusriigi põhimõtet ning teine küsimus puudutab e-andmekaitset, millest räägiti varem juba. see on äärmiselt oluline. me Bulgaaria eesistumise ajal äh, toimus meil ainult üks äh, triloog ning ka teie eesistumise ajal saab meil tõenäoliselt olema võimalus ainult üks läbi viia. ma tervitan teie seisukohavõttu, mille kohaselt me peame kaitsma konfidentsiaalsust ja teisalt jällegi on vaja innovatsiooni kui me räägime andmetöötlusest teatud normide alusel, nii et need kaks küsimust. aitäh, härra Zilstra. Uh, aitäh, esimees. kõneleja jätkab saksa keeles ning täna teid, härra Kiigel ja härra Moosel, teie ettekannete eest. uus Austria valitsus on juba saavutanud selle, et pakkuda alternatiivid, mida komisjon on pakkunud Saksamaale ja, ja Prantsusmaale. Saksa valitsus on taas kord enesehävituse serval, aga Austrial on õnnestunud rakendada meetmeid, mis on vajalikud Euroopa ühiste huvide kaitseks ning äh, selleks, seetõttu on, on saanud Austria ka, Austria kantsler ka kiita. Teise minister Kihl olete Äh, olnud paljude hiljutiste muudatuste taga äh, Austrias, juurdepääs geoinfole mobiiltelefonides näiteks, äh, sularaha oluliste koguste arestimine ning elamislubade äravõtmine on ja, ja minuga, sellega seotud küsimus, et kas te üritate pikaajalisi FPÖ algatusi Äh, edendada eesistumise ajal, et äh, isikult kaitses staatus ära võtta, kui ta on näiteks puhkusel mingis muus riigis. ja teine küsimus, mis puudutab neid kaitsekeskusi Aafrika mandrilt, nende loomist, see on algatus, mis millega tuli välja kolleeg Velinski juba aastal kaks tuhat neli, sellega seoses tahtsin küsida, kas Austria eesistuja teie hinnangul selle kaua oodatud asüülsüsteemi reformi kavatseb ära oodata ja lähtuma ja kavatseb lähtuda sellest, et me ikkagi ootame liikmesriikidelt vabatahtlikku panustamist. aitäh, härra Niedermüller. kõigepealt suur tänu teie ettekannete eest. härra minister Kiikel, te alustasite sellest, et rääkisite, et meil on rändekriis Euroopas minule on jäänud mulje, et meil ei ole siin tõsist rändekriisi sest arvud vähenevad, aga küll aga on meil poliitiline kriis. poliitiline kriis selles mõttes, et meil on järjest rohkem erakondi Euroopas, kes kogu varjupaiga problemaatikat ära kasutavad selleks, et oma poliitilisi eesmärke saavutada. Te rääkisite, härra minister, ka paradigma vahetusest ning ma pean ausalt ütlema, et paradigma vahetus tähendab seda, et need transiitkeskused või kaitsekeskused kui, kui neid hakatakse eh, väljaspool Euroopat looma teie ettepaneku põhjal, siis läheb teil väga raskelt, eh, raskeks parlamendiga kokkulepete sõlmimine. sest eh, meil on vaja midagi hoopis muud, meil ei ole vaja seda reaalsuse tunnistamisest keeldumist oma sisserändepoliitikas. minu meelest on väga tähenduslik, et ei rääkinud sõnagi lõimumisest. Te ei ole isegi mõelnud sellest, et et see on väga oluline meede Euroopa pagulaspoliitikas või peaks olema. kolmas punkt. juba aastaid, aastaid on meil parlamendis laua äh,, parlamendi erinevad otsused ja, ja ettepanekud nõukogu laual ja nendega ei juhtu mitte midagi. minu küsimus on, kuidas te kavatsete, kuidas te kavatsete jõuda üksmeelele eesmärkide osas liikmesriikide vahel kui te äh, räägite vajadusest sulgeda piiril, te ei räägi vajadusest lõimida inimesi, te ei räägi vajadusest Euroopa äh, varjupaigaagentuur luua. Need oleksid äh, sammud, mis juba aastaid tagasi oleks tulnud astuda. ning ilma milleta minu hinnangul seda olukorda ei ole võimalik lahendada. Teie reaktsioon sellele. härra Tšehhovski aitäh, härra esimees, sõna andmast ning tänan ministreid ettekannete eest. mina ei hakka rääkima küsimustest, mida on juba puudutatud. käsitlen vaid ühte teemat, mida ei ole veel käsitletud. ning see on küsimus, mis on seotud varjupaigamenetlusega, mis peaks toimuma väljaspool Euroopa Liitu ma tahaksin küsida, kas te ole, kas teil on läbirääkimised edasi läinud niisuguste riikidega nagu näiteks Albaania või Põhja-Aafrika riigid? kas on nende riikide poolt näha mingit valmisolekut luua mingeid ajutisi laagreid, kus oleks võimalik neid menetlusi toimetada? ning teine küsimus, kas see menetlus ei suurenda seda niisugust äh, kogunemisfaktorit, et inimesed, järjest rohkem inimesi koguneb ja, ja üritab seda menetlust läbi teha. ning kolmandaks, missugune oleks niisuguste menetluste õiguslik mõju? ütleme näiteks, et tehakse positiivne otsus, kas kõik liikmesriigid peavad seda otsust tunnustama või mitte? Äh, loen ette kolleegide nimekirja, kes veel sõna soovivad, et kõigil oleks parem ette, ettekujutus, Lopez Aguilar, Spinelli, Mlinar, Kester, Gomez, Björk, Pavel ja Roka. kas on keegi veel? ja Wimberg. kas on veel kedagi? ja siis ma panen endaga nimekirja mm härra Lopes Aguilar. aitäh! ei ole pelk formaalsus, vaid ka hea tahte küsimus, et Liibe komisjon iga, Liibe komisjon soovib edu roteeruvale eesistujale Euroopa Liidus. samuti ka Austriale järgnevaks eesistumisperioodiks samuti vastab tõele, et Austria eesistumine leiab aset väga olulisel hetkel Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu jaoks. meil on jäänud vähem kui aasta töötada ning teie eesistumine on, on viimane täispikk eesistumine, mis toimub enne kaks tuhat üheksateist valimisi. on selge fakt, et äh, libekomisjoni pädevusalas on saavutatud väga vähe ning teie mureks peaks olema olukorda parandada. sest meil on päris pikk rida teemasid, mida on pikka aega nõukogus blokeeritud. nõukogu ei soovi mõista seda, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa Parlament kaas seadusandja koos nõukoguga. me ei räägi enam õigusaktide väljaandmisel ainult nõukogust. nüüd on nõukogu kõrval ka Euroopa Parlament. me kuulasime tähelepanelikult teie ettekanded ära ja märkisime, et te rõhutasite julgeolekut, julgeolekut ja veel kord julgeolekut ning seda on teinud ka nõukogu kogu aeg. koostalitlusvõime, see, et me teaksime, kes siseneb riiki Euroopa Liitu. aga meie Euroopa Parlamendis oleme pakkunud välja alternatiivse lähenemise, mida me nimetame terviklikuks lähenemiseks. meie pöörame tähelepanu solidaarsusele olulise kohustusena, pöörame tähelepanu jagatud vastutusele, sellele, et austataks igaühe inimväärikust ja põhiõigusi varjupaiga küsimustes, iseäranis varjupaiga taotlejate omadele ning õigustekstidele, mis ootavad otsust nõukogus. nii tahaksime juhtida teie tähelepanu sellele, et on äärmiselt oluline, et te eristaksite äh, et te näeksite, et need teemad on olulised ja liiguksite nendega edasi. no ma toon näite, viisaeeskiri, see on teema, mille osas ma ise olin raportöör. see on seisnud kalevi all juba üle kahe aasta. ja nüüd peaks olema ometi võimalik ju selle, selles osas edasi liikuda, meil on nõukoguga kompromiss olemas ning kutsume teid üles sõlmima kompromisse Euroopa Parlamendiga selleks, et oleks võimalik selle teema osas menetlus lõpetada enne meie volituste lõppu. ning esitaksin küsimuse justiitsministrile, kes märkis, rõhutades, kui oluline on vastastikune usaldus ja tunnustamine Euroopa justiitskoostööle võimaluse andmiseks Äh, rõhutan, et vastastikune usaldus ja vastastikune tunnustamine on kahanenud, on lagunenud viimastel aastatel, sellest on palju näiteid. näiteks vahistamismäärus, menetluste mittelõpetamine, need on teemad, millega teie ja ka meie komisjon peaks tegelema selleks, et taastada justiitskoostöös vastastikune usaldus. ja see oleks ka väga oluline käimasolevate menetluste jaoks, mis puudutavad artiklit seitse Euroopa Liidu lepingus, puudutab Ungarit ja Poolat ning põhjusega. aitäh! kolleegid, nüüd ma kasutan seda väga võimast Äh, riista, mis mul käes on, et meenutada teile kõneaega, proua Spinelli. aitäh, esimees. härra Kikl. see paradigmade muutus, millest te rääkisite, mind ei veena. ja ma ei usu, et ka äh, parlamenti te suudate selles veenda, sellepärast et see paradigma muutus on seotud lihtsalt sellega, et tegelikult ei võeta üles oma ülesandeid, ei täideta neid, et siin on tegu ainult piirikontrolliga. ja et solidaarsus tuleb uuesti defineerida, nii nagu te ka ise ütlesite ja mina räägiksin kolmest võtmeküsimusest selle paradigma muutuse puhul need punktid ei ole mitte ainult problemaatilised, vaid ka äh, väga keerulised täita. nimelt, mis puudutab äh, neid vastuvõtukeskusi mm, teistes riikides, kolmandates riikides. suurem osa Põhja-Aafrika riikidest on juba öelnud omapoolse eitava äh, vastuse sellele ettepanekule, mitte keegi ei soovi rakendada seda ettepanekut. UNHCR ja IOM on juba ka öelnud, et nemad ei panusta sellistesse keskustesse, kui põhiõigusi ei kaitsta. nüüd teiseks need transiidikeskused. et võib-olla peaks pigem ütlema kinnipidamiskeskused nende kohta. ka need on meie territooriumi välised ja, ja mida siis nendele isikutele ette heidetakse, et äh, nende vabadus röövitakse, sellepärast et olukord on tõesti ju õudne, neid keskusi võib siis isegi vangilaagriteks nimetada. ja edasi, uued äh, ümberjaotamised näitavad ikkagi solidaarsust, aga seda te soovite nüüd muuta oma paradigma muutusega ja seetõttu ma sooviksin ka teada, mis teil on kavas Dublini reformiga mis teil on äh, kavas, et kaitsta ka seda ettepanekut, mida toetab ka kaks kolmandikku parlamendist ning äh, kuidas te soovite jõuda konsensuseni, see ju tähendab ikkagi ühehäälsust, kuidas te soovite seda saavutada ja ühehäälsus tähendab seda, et see parlamendi ettepanek äh, osas tuleb ka mingi kokkulepe jõuda või soovite selle lihtsalt kuhugi sahtlisse lükata? proua Milner, suur tänu, äh, härrad äh, Kikli ja härra Moser ettekannete eest. Te mõlemad oma selgitustes rõhutasite äh, õigusega seda, et koostöö Euroopa Parlamendiga on teie jaoks olulist ja te loodate, et see saab olema väga hea. ja Euroopa Liit ju tegelikult rajanebki koostööl ja kompromissivalmidusel ning te võite veendunud olla selles, et selline sellist koostööd me ka tagame, kui nii, nagu te ka oma sissejuhatuses rõhutasite, see rajaneb Euroopa väärtustel ja see ongi demokraatia põhiõigused, inimõigused kõige laiemas mõttes. ning sellest te minu meelest rääkisite natukene liiga vähe, sellepärast et Euroopa, mis kaitseb, peab ikkagi rajanema just nendel väärtustel, mina olen liberaaldemokraatlik poliitik ja minu kolleegid ka juba mainisid, et meie jaoks on keskse tähtsusega see, kuidas te nende kolme ähm, raportiga ähm, varjupaigapaketi mm, osas edasi liiguta, sellepärast et neid on ju aastaid juba väga aktiivselt ehm, arutatud, me oleme palju kompromisse teinud, aga nüüd me oleme silmitsi tõsiasjaga, et eh, nõukogu on need eh, raportid blokeerinud, nii et küsimus teile, härra minister Kikl, kuidas teie eesistujana selle küsimusega edasi liigute, sellepärast et see on oluline meie inimeste jaoks, me teame, et meie kodanikud soovivad seda ja me teame, et siin osas on võimalik ainult Euroopa tasandi lahendus. ja küsimus ka teile, härra minister Mooser, te õigesti mainisite ka EKRE-sse ähm, teemat, see on ka minu jaoks teem-, oluline teema, sest olen selles osas raportöör. siin on äh, tegu aga mittediskrimineerimise põhimõttega ja samuti ka äh, küsimusega, mis puudutab äh, kodanikke, kellel on topeltkodakondsus ja ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht? Thank you. Mr Köster, please. suur tänu, härra Köster, palun. suur tänu, härra esimees ma sooviksin täiesti ausalt öelda, et, et ma olen äh, väga mures selle pärast, ähm, et äh, kuidas Euroopa Liit saab hak-, saab hakkama järgmise poole aasta jooksul, ilma et äh, me negatiivselt ei mõjustaks demokraatiat ja nii edasi, sellepärast et need, kes mängivad sellise mõttega, et et ähm, Dublini reformi ja pagulaste õigusi saaks kuidagi ähm, õõnestada, siis kuidas nad saavad leppida Euroopa Liidu alusväärtustega, need, kes mängivad selle mõttega, et inimesi Aafrika riikidesse tagasi saata, kus nad äh, vangilaagrites äh, ohustab vägistamine, piinamine, siis kuidas äh, siis need inimesed on vastuolus ja rikuvad ka mm, Euroopa põhiväärtuse. samuti, kuidas te saate rääkida rändekriisist? meil on poliitikakriis. me räägime, me ei räägi mitte ainult sisserändajast, me räägime pagulastest, see on kõige olulisem ja kui te räägite pagulastest ja ja rändest, siis te jätate mulje justkui sellega on seotud ka suurenev terrorismioht ja kuritegevus. kas te tõesti arvate, et need inimesed, kes äh, Ähm, oma sõda, kodusõdade eest põgenevad, et nad on automaatselt kurjategijad ja terroristid. ma arvan, et sellega äh, te lihtsalt äh, inimesed äh, paigutate sellisesse ruumi, kus jätate mulje, et need, nendel inimestel ei ole õigus inimõigustele. ja see tähendab, et te loote ka sellise häälestatuse, negatiivse häälestatuse mm, nende inimeste vastu, mis on seotud ka populismi tõusuga ja kuidas te kavatsete ka mm, parem mm, populismi tõusu vastu Euroopa Liidus võidelda? ja samuti meil on ka humanitaarkriis Vahemerel, selle aasta jooksul on juba üle on juba üle tuhande naise, mehe, lapse, alaealise hukkunud, kokku on ko üle kolmekümne tuhande inimese seal hukkunud. mida te teete selleks, et seda humanitaarkatastroofi ümber pöörata? ja lõpetuseks, mul on jäänud mulje, et liikmesriigid keskenduvad osaliselt äh, sellele, kuidas kriminaliseerida neid päästmise organisatsioone ja päästmiste korraldamise kas te soovitasite nende päästjate kriminaliseerimist jätkata? meie soovime, et see ikkagi lõpu leiaks Austria eesistumise all ja te peaksite tagama selle, et päästjate organisatsioonidel on tagatud ka ähm, sadamad, kuhu nad saaksid äh, päästetutega minna aitäh, äh, härra Jurek äh, tõstis ka sõna ja kolleeg Pegasunda samuti ning äh, nüüd ma panen sõnasoovijate nimekirja kinni, sellepärast ma näen, et inimesi on ja tuleb saali juurde, kõik soovivad sõna. ja nüüd kolleeg Komes, palun. aitäh ma nõustun oma kolleegide murega, et tõepoolest meil ei ole rändekriisiga tegu, vaid meil on tegu poliitikakriisiga, eh, kus Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused ei suuda eh, kinni pidada põhis väärtustest solidaarsuse osas, vaid ka rahvusvahelise õiguse põhimõtetest. kui siin hakatakse mingisuguseid eh, platvorme avama selleks, et väljaspool Euroopa Liitu kinni pidada rändajaid ja pagulasi ja et, ja kriminaliseeritakse vabaühendusi, isegi paavst hiljuti öö, ähm, ütles, kui inimsuse vastane sellised ettepanekud on, nii et minu küsimus teile, härra minister Kikil, on järgmine. Euroopa, mis kaitseb, mida see kaitseb, kui ei ole äh, pagulastel ja rändajatel turvalisi viise Euroopa Liitu jõudmiseks ja seetõttu Te lihtsalt ainult eh, tugevdate mm, inimkaabitsejate mm, tegevust, sellepärast et see on see, mida te teete oma tegevusega. teiseks, kus on see Euroopa, mis kaitseb, kui liikmesriigi eh, valitsused eh, ei prioritiseeri seda, et mm, suletakse käibemaksu pettuse pettusi võimaldavad lüngad. me teame, et see juba on läinud kümneid miljoneid maksma. oluline on ikkagi see, et käibemaksupettuse lünk ähm, suletaks selliselt, et vahendid jäävad ikkagi Euroopa Liitu ja et see raha ei läheks kuritegelikele organisatsioonidele ja terroristidele. kas te tagate selle, et survestate äh, nõukogu selliselt, et jõud, jõuaksime ka Euroopa äh, FIU-deni, sellepärast et see on oluline, et me saaksime võidelda rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse rahastamisest ja samuti samas äh, te ei soovi rändajaid vastu võtta, aga samas küll annate kodakondsust äh, inimestele, kes investeerivad äh, näiteks kaks miljonit kuhugi riiki et inimesed ja, ja sugulased samas ei saa ühineda oma perega, aga samas me teame, et ähm, Austria on üks nendest riikidest, kes seda toetab, nii et ähm, keda see Euroopa siis kaitseb, kas inimesi, kodanikke või, äh, või kleptokraate? ja ma võin teile nimetada Ukraina, Kremli, Balkani riikide äh, kodanike nimesid, kes on leidnud turvalise sadama Austrias kolleeg Björk. Er. jah, inimesed on tõesti väga mures, sellepärast kui te räägite paradigma muutusest. ja ma arvan, et oluline on see, et ähm, me ikkagi jõuaksime äh, solidaarsuseni pagulastega, et äh, meil oleks äh, ka päästeoperatsioonid. Ähm, nii et see on see paradigma muutus, mida me peame saavutama ja te teate, et me soovime ikkagi humaanset süsteemi üles ehitada, sellist süsteemi, kus Euroopa Liit võtab ka oma vastutuse ja abistab ka kolmandaid riike eh, pagulasprobleemide lahendamisel. aga seni me ei ole läbirääkimistel nii kaugele jõudnud. ja siin räägitakse eh, piirkondlikest eh, vastuvõtukeskustest. mul on väga konkreetne küsimus sellega seoses, kas Austria eesistujana kavatseb ümberasustamist kasutada ka nende piirkondlike vastuvõtukeskuste puhul, kui see nii on, siis sellisel juhul Euroopa Parlamendil on väga keeruline seda ettepanekut ka toetada. aitäh, kolleeg Pavel. suur tänu, härra esimees, istun siin vasakul pool, härra minister, suur tänu ka teie aja eest ja ma sooviksin rääkida paarist-kolmest asjast, mida kahjuks teie ja ka minu kolleegid veel maininud ei ole. Te oma sissejuhatuses ähm, rääkisite äh, partnerluse olulisusest, äh, rääkisite väga palju piirivalvest äh, ja minu koduriik Rumeenia ja, ja ka meie naaberriik Bulgaaria on kaitsta väga pikk välispiirilõik ja see ei ole kõige mugavam või lihtsam välispiirilõik, sellepärast meil on seal Must meri, Türgi, Moldova ja nii edasi. ja me oleme oma tööd väga hästi teinud ja see on ilmnenud ka Schengeni hindamise käigus, et Bulgaaria ja Rumeenia on oma välispiiri kaitsmist väga hästi äh, teinud. aga see ei tähenda seda, et meid Schengeni ruumi vastu võetakse, ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht, et äh, kui juulis see ei õnnestu, kas siis äh, oktoobris, detsembris võib-olla teie järelevalve all see ikkagi õnnestuks? mida tuleb veel teha selleks, et me tõesti saavutaksime oma õiguse ja saaksime ka Schengeni ruumi liikmeteks? nüüd edasi. Äh, mõlemal riigil on ka äh, separaatne, eraldi mehhanism ja ja nüüd me oleme saanud ka äh, konkreetsed ülesanded ja meil on kaksteist, ma ei tea, kui palju on Bulgaarial neid ja nüüd meil on nüüd aega kuni aasta lõpuni täita ja kui me need kohustused, ülesanded oleme täitnud, siis, siis vähemalt teilt kas me saame siis selle kinnituse, et see mehhanism äh, kõrvaldatakse või et kui selline mehhanism luuakse, siis selline mehhanism peaks olema igal, igal pool liikmesriikides, mitte ainult kahes liikmesriigis. ja kui, kui meil äh, siis äh, oktoobrikuuks õnnestub need kohustused täita, kas siis detsembrikuuks võiks selle mehhanismi kõrvaldada ja te ütlesite veel midagi huvipakkuvat, nimelt et solidaarsus tuleb uuesti ümber defineerida, mind vägagi huvitaks, kuidas see välja näeb suur tänu, kolleeg Janoka. Thank you very much, Mr uh.... suur tänu. me soovime väga kiirelt teha, suur aitäh, härrad ministrid, teie seisukohtade tutvustamise eest. eelmisel nädalal kohtusime täiskogul äh, Äh, härra Kurtsiga, ta seletas ka, millised on eesistumise plaanid. palju edu teile, terrorism, korruptsioon on tõesti midagi, äh, millele tuleb äh, suurt tähelepanu pöörata ja nüüd Balkani töörühma aseesimehena tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et kui te rääkisite radikaliseerumise võrgustikust, siis tõesti tänane teie, teie ettekande kümne punkti seas oli see üks oluline punkt, aga mõelge, milline radikaliseerumine tegelikult leiab vaeste eurooplaste seas aset, meil on sada miljonit äh, vaest hulga, äh, vaest eurooplast. näiteks meil on siin selle, selle vastu võitlemiseks äh, roomide strateegia, võib-olla saaks seda ka kuidagi toetada ja mitte ainult sellepärast, et tekki-, tekkinud on radikaliseerumise oht, mis kasvab välja vaesusest, vaid sellepärast, et miljonid on siin tegelikult teise, kolmanda põlvkonna si-, sisserändajad ja nad ei ole rahul eluga siin. praeguses MFF-is on kahe tuhande kahekümne teise aastani veel mm, miljoneid ja võib-olla saaks tähelepanu pöörata just konkreetselt radikaliseerumise vastasele võitlusele, sest äh, mõelge, sada kakskümmend miljonit või seitse miljonit, seitse miljonit on tegelikult äh, vähemusrühmad, kujutage ette, Ungaris ei saa teatud piirkondades rumeenia keeles osta eh, isegi rongipiletit, kuigi eh, see on üks väike vähemus eh, selles riigis ja vastupidi, kohe häbistatakse teid, sildistatakse teid ja seega kutsun üles tugeva vähemuste kaitsestrateegia loomisele ja tahaksin tänada ka selle eest, et, et äh, nõukogus tõstatati nüüd ka Ukrainas mõrvatud mustlaste küsimus. härra Jurek, palun. suur tänu mul on hea meel selle üle, et tulite Euroopa Parlamenti, härrad ministrid, ja kuulasime suure huviga teie selgitusi ja ka äh, kantsler Kurtsi selgitusi ettekannet äh, Strasbourgis äsja. ning ähm, tema rääkis ähm, Euroopast, mis äh, kaitseb ja et tuleb tunnustada ka erinevusi, erinevused on meil ka poliitilises plaanis ähm, ning, ning tegu on erinevustega, mille me peame arvestama. ja seetõttu ka minu üleskutse, et et nõukogus te peaksite ka vaatama, kuidas meie riiki koheldakse, et need sanktsioonid, mida nüüd kohaldatakse Poolale ja Ungarile, ma ei räägigi praegu Poolast, vaid Ungarist, et ungarlasi pannakse häbiposti sellepärast, et me kaitseme oma välispiiri. ja see on põhjus miks äh, meie koduriik on nüüd pidevalt kriitikaristules. ja mina sooviksin Austriat kui eesistujat julgustada konstruktiivset rolli mängima äh, ka nende pingete leevendaja rollis. ma ei tea, kas antagonismi oleks vaja kaitsta ja, ja nõukogu staatust tuleb äh, ka kaitsta, aga see, kuidas komisjon praegu kohtleb Poolat ja Ungarit, siis no siin me peame veel ära ootama ka lõpliku otsuse. sest kui me räägime õigusriigi toimimisest, siis me peame ka vaatama, kuidas see toimub, me peame ka vaatama, milline otsus tuleb vastavast otsustusorganist et kas õigusriigi põhimõtetest on kinni peetud või mitte, nii et ootame ära ka Euroopa Nõukogu um, otsuse. ja me teame, et äh, nõukogu otsustas ka rändekriisi alguses, et tuleb midagi ette võtta, tuleb äh, midagi teha juba äh, nende algpõhjustega, aga nüüd on meil tegu ikkagi Ähm, väga suuremahulise äh, salakaubandusega, inimkaubandusega. oluline on ikkagi see, et äh, arvestatakse jällegi riikidevahelise mehhanismiga selleks, et parandada Euroopa Liidu toimimist, sellepärast et Euroopa Liit on ikkagi liikmesriikide liit, mitte mingisugune ideoloogiline konstruktsioon. suur tänu. Äh, härra esimees ja tere tulemast ministritele. väga huvitav oli kuulata teie sõnavõtte ja kirjeldusi sellest, mida kavatsete ette võtta järgmisel kuuel kuul. usaldan teid täiesti ja suure huviga ootan, kuidas te neid teemasid edasi arendate. ütlesite, et tahate Euroopat, mis kaitseb, mina olen Rootsist ja mina arvan, et turvatunne on inimõigust, tuleb tunda end turvaliselt oma koduriigis, aga ma ei ole kindel, kas see on enam võimalik. Rootsis on näha selliseid äh, piirkondi, mis on äh, eraldatud teistest, me oleme näinud, et inimesi lastakse maha, kaubitsetakse relvadega, äh, vägistatakse, me ei tunne enam end turvaliselt oma koduriigis ja minu arvates on väga hea, et olete teema päevakorda võtnud tahaksin teada ka, ähm, milliseid äh, tõkkeid kavatsete panna välispiiridele, et äh, Euroopa Liitu ei tulvaks illegaalsed relvad? ma palun, et saalis ei kõneldaks, sellepärast et äh, tahan teie tähelepanu. näiteks, milline mandaat antakse Frontexile? aasta-aastalt on Frontexi eelarvet suurendatud äh, ja enamus rahast läheb ikkagi päästeoperatsioonidele, kuid nüüd tuleb ju lõppude lõpuks tagada ka see, et inimesed enam Vahemerel ei upuks, midagi tuleb ette võtta. võib-olla luuakse mingisugused pagulaskeskused selleks, et aidata inimesi, kes on ähm, vägistamise või piinamise ohvriks langenud. selles suhtes tuleks abi paluda ÜRO-lt, sest kuidas teie näiteks Austraalias seda tehakse, tuleks teistelt õppida. suur tänu ja viimane kõneleja. kolleeg Ruiz eh,. Amin. suur tänu Ähm, mina olen päris mures, kui ma kuulasin teid, rääkisite Euroopa Liidu väärtustest, euroopalikest väärtustest ja inimõigustest. Need on universaalsed väärtused jätkuvalt aga miks nüüd on paradigma muutunud, kas eurooplased on ainult need, kes saavad ähm, kuldseid viisasid ja kas see on nende põhiõigus? kui tõesti nii läheb, siis kaotame ju kõik oma Euroopa väärtused tulevikus, näiteks Liibüa, kas Liibüa on meil eeskujuks? kas Liibüa tõttu on paradigma muutunud? Te ütlete, et põhiõigused, inimväärtus on ainult mõned väärtustest, mida kaitsta. kas te ei ole mures Liibüa pärast? praegu räägime ju inimestest, kes uppuvad Vahemerel. me teame, et Liibüasse tagasi saadetud inimeste arv on kahekordistunud, aga teisest küljest teame ka, et neid piinatakse seal. miks niisugune paradigma muutus? suur tänu, nagu te kuulsite, härrad ministrid, väga palju küsimusi ja oodatakse Austria eesistumise selgitusi. enne kui järgmised Euroopa Liidu valimised tulevad, on meil viimane võimalus midagi korda saata ja see on oluline ka meie jaoks siin parlamendis. meie oleme suutnud läbi kompromisside edasi minna, kokku panna äh, tõelise paketi, ma räägin siin varjupaigapaketist, enamus küsimusi minu meelest puudutaski seda, ja see kõik on seotud ka turvatundega meie kodanike jaoks. ei tohiks kuidagi nüüd rahvusvahelistest ähm, kohustustest kõrvale hiilida ja meil on vaja sellist üle-euroopalist lahendust. mul on veel üks selline äh, väiksem küsimus, härra Pavel ka esitas selle. enne kui te siia saabusite, rääkisime me ühest raportist, Ehm, mis tuleb hääletamisele parlamendis, see puudutab Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni kõlbulikkust. Ehm, seitse aastat tagasi juba hääletati, öeldi, et Rumeenia ja Bulgaaria on kõik kriteeriumid täitnud ja nüüd nad ei ole ikka veel täisliikmeks Schengeni alal saanud. nüüd kuulame tähelepanelikult ja sõna on teil. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu kõikide küsimuste eest, mis te esitati ja sooviksin kohe öelda, et see, mida rääkis parlamendisaadik Liinar seoses põhiõigustega, inimõigustega, õigusriigi põhimõtetega, et ähm, Austria eesistujaks on see äärmiselt oluline teema ja minu isikliku, minu jaoks isiklikult ka, sellepärast mul oli võimalus olla ka kaksteist aastat ähm, maailma ähm, organisatsiooni äh, liikmeks olla, kuhu on koondatud äh, kõik vastavad äh, organisatsioonid, nii et äh, mina olen tegelenud vägagi põhjalikult ähm, kõikide mainitud õigustega ja seetõttu ma, mul on väga hea meel näha, et siin räägiti just sõnavõtus kõige rohkem õigusriigist, äh, vastastikusest tunnustamisest, vastastikusest usaldusest. ja see on äärmiselt tähtis ka Austria eesistujale ja ma soovisin lihtsalt mainida seda, et kui meil toimub järgmine mitteametlik JSK kohtumine kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal juulil, siis ähm, päevakorras on juba teema, nimelt äh, õigusriigi põhimõte ja me vaatamegi, mida meie justiitsvaldkonnas saame teha selleks, et vastastikust usaldust, mis on ka aluseks vastastikuse tunnustamise jaoks tugevdada, et, et oluline on see, et kui et me juba rääkisime siin Euroopa vahistamismäärusest, rääkisime EPPO-st, Brüssel kaks A määrus, need on kõik omavahepeal, omavahel seotud et äh, kui me räägime kõikidest nendest äh, teemadest, äh, ka näiteks e-tõendid e, e-privaatsus ja nende teemade käsitlemisega me ka näitame, et me soovime edasi liikuda, oluline on see, et me see, paneksime paika standardid, mille alusel edasi liikuda, mille alusel jõuda dialoogini. ja Euroopa inimõiguste kohus ähm, omapoolse tööga abistab ka seda, et me jõuaksime ühiste äh, kokkulepeteni. ja kaheteistkümnendal juulil siis järgmisel JSK äh, kohtumisel üheskoos komisjoniga äh, ka oktoobris toimub meil kohtumine, kus me räägime jällegi õigusriigi põhimõtetest. meil on kohtumine ka idapartneritega selle teema osas ning ka Lääne-Balkani riikidega toimub meil samuti konverents, kus me ka nendega räägime juba mainitud teemast. ja äh, aasta äh, lõpus äh, viimasel nõukogul me üritame jõuda äh, järeldusteni, mille keskmes on jällegi õigusriigi põhimõtted. nüüd, mis puudutab Poola teemat äh,, siinkohal sooviksin mainida, et äh, kahekümne kuuendal juunil toimus kuulamine nõukogus, üldasjade nõukogus ja äh, sellega seoses äh, ka volinik Timmermans viitas sellele, et tema on seisukohal, et, et endiselt on olemas oht, et põhiõigusi on raskelt Äh, rikutud ja kaheksateistkümnendal septembril toimub aastat, toimub järgmine nõukogu kohtumine, ma võin teile kinnitada, et seda teemat käsitletakse veel kord ja koos Euroopa Komisjoniga loomulikult ning ka nõukogu õigustalitus on seal kohtumisel kohal ja võtame siis edasisi samme selleks, et äh, see dialoog, mille poole me pürgime, et selle tulemuseks olegi ikkagi õigusriigi põhimõtete tugevdamine. ja selles äh, suunas liiguvad ka ülejäänud üksteist riiki, kes soovivad seda dialoogi edasi viia. see dialoog ei puuduta mitte ainult Poolat ja Ungarit ja teisi, vaid, vaid kõik, kõik peavad vaatama ka ise peeglisse ja vaatama, kuidas nad saavad õigusriigi põhimõtteid äh, toetada ja, ja vaadata ka, milliseid indikaatoreid äh, me leiame, mille alusel ka õigusriigi põhimõtteid paremini kirjeldada. Need on need ülesanded, mis me oleme endale seadnud ja mida me soovime täita ja kolleeg Aguilar rääkis, et midagi peab ära tegema ja see puudutab loomulikult nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamenti ja seetõttu ma kutsun teid üles, et nüüd, kus me mõlemad soovime ju Euroopa äh, Liitu edasi viia, äh, soovime laual olevate teemadega edasi liikuda, me soovime ju Euroopa Liitu turvalisemaks muuta ja ka Ähm, usaldust suurendada, see puudutab nii e-tõendeid kui ka EKRE-st ja kui me nende teemade osas edasi jõuame, siis siin on vajalik ähm, ka kompromissivalmidus ja nõukogu poolt on see tagatud. nüüd, mis puudutab äh, e-privaatsust, see on ka meie jaoks tähtis teema. Te teate, et siin on veel lahendamata küsimusi, näiteks äh, mis puudutab küpsiste äh, küsimust, samuti erinevaid äh, VKE-de, VKE-dele mõju äh, osutatavaid teenuseid ja nii edasi ja meie liigume rohkem andmekaitse suunas ja teised soovivad ikkagi ettevõtlust kaitsta. nii et äh, jällegi meil on siin erisuunalised huvid ja mõlemad pooled on öelnud, et, äh, et ollakse seisukohal, et praegu veel ühisnimetajat ei ole ja me peame selle teemaga edasi liikuma ja nende töödega jätkatakse ning järgmine nõukogu töörühm leiabki aset juba juulikuus. siin räägiti ka rahapesu direktiivist, ka siinkohal suur tänu selle eest, et kolmepoolsed koht-, läbirääkimised lõpuni jõudsid ning ka siin tuleb vaadata, mil määral sellest piisab näiteks mis puudutab meelepärase äh, jurisdiktsiooni otsimist, äh, siis äh, see võimalus on nüüd kaotatud, sellepärast et me oleme ühtlustanud ka oma erinevaid karistusi ja nii edasi. oluline on see, et viiakse sisse miinimumreeglid, miinimumkaristused rahapesu puhul ja siin on ka eri, teisi samme võetud ning ma leian, et rahapesuvastases võitluses on tõesti väga palju saavutatud ja me oleme jõudnud ähm, paljude eesmärkideni ning ma loodan, et see direktiiv ähm, siis oktoobrikuisel nõukogu istungil ka vastavalt vastu võetakse. Äh, kolleeg Weidenholzer rääkis ka äh, justiitskoostöö teemadest ja seal on, selles vallas on ka väga palju mm, õigusakte juba vastu võetud, see puudutab ka EPPO-d ja mm, siin on oluline, et mm, asjasse puutuvaid ametnikke koolitada. see puudutab laiemat ringi ametnikke, et nad rohkem kasutataksid ka e-õigust ja ja oskaksid paremini ümber käia ka Euroopa Liidu õigusega. samuti on oluline äh, siis koolitus justiitsasutuste ametnikele ja me soovime edendada ka äh, riikideüleste võrgustike äh, tööd. siin räägiti juba ka ka mm, õigusalase koolituse äh, võrgustikust. ja oluline on ka see, et nendesse koolitustesse piisavalt äh, raha suunatakse, seni, praegu me oleme ka rohkem rahasid sinna soovinud, oluline on ikkagi see, et kui me soovime õigusriigi põhimõtteid tagada ja siis tuleb ka koolitusse panustada ja õigusriigi põhimõttest ma juba rääkisin, see on seotud jällegi ka e-tõenditega, tähtis on siin, et me ka äh, tagaksime selle, et kõikidel õiguskaitseasutustel ja kohtuasutustel oleksid olemas äh, ka piisavad andmed, teabevahetus oleks võimalik, me teame, et praegu liigub kõik digitaliseerimise suunas ja seetõttu me peame tagama selle, et asutused kes tegelevad ähm, äh, kohtumenetlustega, et neil oleks võimalus ähm, juurdepääs saada olulistele andmebaasidele, see on seotud siis ka e-tõendiga. ja siin on oluline ka meie koostöö teiste riikidega, näiteks meil toimub novembrikuus ka kohtumine USA-ga ja mitteametlikult me juba arutame seda ka juulikuisel JSK ministrite kohtumisel. me soovime siis sellise esialgse arutelu pidada ka oktoobrikuus ning üldise lähenemiseni jõuda oktoobris ja ma loodan, et teiega üheskoos me suudame edukalt nende projektidega lõpuni jõuda ja, ja üks teema, millest rääkis parlamendiliige Linar Jaagular EKRE-s tähtis on see, et me siin edasisi meetmeid võtame ja te teate, et me oleme siin kompromissi valmid, siin on tegu siis sõrmejälgede võtmisega, siin on tegu veel ka topeltkodakondsusega isikutega ning tähtis on see, et et ähm, meil kolmandal juulil juba toimus kohtumine erinevate liikmesriikidega, nende esindajatega, et jõuda kompromissideni. ja kaheksateistkümnendal juulil äh, toimub meil ka kohtumine, kus me töötame välja võimalikke kompromisslahendusi ning äh, me loodame, et me Euroopa Parlamendiga jõuame peatselt äh, ühele nõule selleks, et äh, kohtuasutused ja justiitsasutused jõuaksid oma koostöös ka võimalikult kaugele tähtis on see, et me ikkagi saaksime tagada õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise. ja siin osas on oluline, et me saaksime oma koostööd kõige, meie kõigi huvides ära kasutada. ja kindlasti Austria oma eesistumise käigus ka nende eesmärkide poole liigub. aitäh ja härra Kikl nüüd. aitäh, härra esimees lubage ka mul tänada parlamendiliikmeid suure huvi eest meie tulevase eesistumise vastu ning tänan teid ka kriitiliste küsimuste eest, mille te tõstatasite. sest äh, see on meil ühine teiega, me esitame endale ka kriitilisi küsimusi seoses sellega, mida me näeme. me näeme, et me oleme teatud valdkondades jõudnud tupikute, tupikusse ning tuleb tunnistada teistes valdkondades jällegi, et meil ei õnnestu edasi liikuda algatud, algatatud suunal. üks asi on meile ka ühine ning äh, oluline on see siin välja öelda. et äh, ükskõik kui äh, risti vastu äh, inimeste arvamus minu omal on, ma ei usu, et, et te midagi Euroopale äh, halba tahate. et paratamatult igas peres, kõige paremaski peres on vaja vahepeal asjad selgeks rääkida ja arutada ja sellest hoolimata jäetakse pereks edasi. Te võite olla kindlad, et Austria oma rolli sildade ehitajana järgneva kuue kuu jooksul üritab edendada. aga isegi kui me üritame jõe keskelt äh, aga hakata mingit silda ehitama, tuleb meil kuskile kalda poole püüda. nii et see, mm, see, see võib olla ette, etteheide, aga teistmoodi see lihtsalt ei ole võimalik, me peame kuskilt kaldalt alustama. ma üritan kokkuvõtlikult äh, vastata küsimustele. üks olulisi aspekte küsimustest puudutasid äh, väärtuste kaitset ja väärtuste säilitamist. minu jaoks on see iseenesestmõistetav. keegi ei ei sea küsimuse alla põhiõiguste hartat ega inimõiguste konventsiooni, mis neid väärtusi koondavad. ning need on meie olulised alusdokumendid ja põhimõtted kõigis läbirääkimistes, mida me peame ja aruteludes, mida me teiega ka peame. Neid väärtusi kaitsta ja tagada ning küsimus ongi nüüd, mis on siis see kõige mis oleks kõige suurem patt siis meie äh, väärtustega seoses, tuhandete inimeste hukkumine meres ilmselt. mil, mis oleks suurem inimõiguste rikkumine kui äh, inimese surm, kes on kõigi nende õiguste kaitsja. suuremat inimõiguste rikkumist ei olegi olemas ning seetõttu koostöös meie, äh, koos meie paradigma muutuse ähm, põhimõtte väljaütlemisega leiame, et on vaja läbi murda sellest inimkaubitsejate ärimudelist, sest tegelikult on ju asi nii, et mitte need, kes, kes meie abi eh, vajajad on, kes seda enim vajavad, vaid need, kes raha võtavad, kes eh, kellel raha on, kes saavad osta endale inimkaubitsejate teenuseid, et need sisuliselt ju hoiavad seda mudelit elus, minu meelest äh, ongi meil vaja sellega võidelda, kui me seda ei tee, siis on see, see suur patt ning seetõttu ongi põhjust rääkida selles valdkonnas paradigma muutusest. edasi tõstatati küsimus sellest, äh, missugune on olukord äh, platvormidega Põhja-Aafrikas, kust siis äh, need laevad lähevad. ning äh, me lähtume siin ülemkogu poolt antud ülesandest, mis on, äh, mis mõned need inimesed naeravad selle peale, aga varem tegelikult need, need mudelid, millest me oleme lähtunud varasemas tegevuses, ei ole andnud tulemust ning seetõttu ühes või teises valdkonnas ongi kätte jõudnud aeg teha uusi ettepanekuid ning see ongi üks niisugustest mõtetest. paari päeva jooksul, neljapäeval äh, tuleb meil Innsbruckis juba mitteametlik nõukogu ning seal me kasut-, hakkamegi sellest teemast rääkima konkreetselt ning vaatame, mis tagasisidet me saame ning selle põhjal teiste partneritega varjupaigaagentuuriga, ÜRO, UNHCR-iga ning kolmandate riikidega hakkame välja töötama vastavalt, vastavalt ettepanekuid. ma ei tea, miks te nii pessimistid olete, mina olen üldiselt optimist ning ei usu, et et eh, siin saaks rääkida sellest, et mingit võimalust siin ei ole, mina olen on, ma olen, mulle on öeldud, et Aafrika riigid ei ole sellega päri, aga nad ei ole seda ettepanekut veel näinud, laske me teeme ikkagi ühe sammu teise järel loogiliselt sest probleem on ju praegu sageli ikkagi selles, et üritatakse teha kolmandat ja neljandat sammu, enne kui tein-, tehtud on esimene ja teine samm ja nende tulemused teada. nüüd küsimus väärtuste kaitsest, see meil juba oli, Dublin. ning tervikpakett. mina tunnistan, et, et Dublini paketil on oma väärtus. et siin on vaja ühtseid standardeid ning pädevusi. on vaja, et luua, loodaks kontrollisüsteem ja stabiilsus Euroopa varjupaigasüsteemis ning seetõttu ongi meie kavatsus seda paketti edasi viia koostöös teiega ning äh, küsimustes, milles nõukogus ei ole veel olnud ühist lähenemisviisi tulenevalt äh, sel-, nendest tulemustest, mis meil Bulgaaria tööst jäänud on ja Bulgaaria on väga ambitsioonikalt siin edasi liikunud ja päris palju saavutanud, analüüsime neid tulemusi ning üritame omalt poolt teha veel äh, katseid äh, tupikutest välja murda. aga mulle meeldib ka, kui arutelu on aus. ning me peame endale ausalt äh, tunnistama, et kui me räägime Dublinist ja meil on siin ülemkogu ülesanne Äh, kiiresti ja konsensuslikult edasi liikuda. me peame endale aru andma, et siin on meil probleem, äh, kus tuleb hakata kohustuslikult jaotama ning seetõttu see asi ongi põrunud. ning sellest tulenevalt me üritamegi, vaadates probleemile ausalt otsa, püüda solidaarsusele uuesti elu sisse puhuda siin on neli komponendit, sest seni räägiti solidaarsusest väga kitsalt, äh, ainult jaotusvalemiga seoses, kohustusliku jaotusega seoses, aga aga siin võib ka teisi asjaolusid juurde võtta, näiteks ütleme, äh, välispiiri kaitse osa, väljasaatmine, hädapääste merel, siin on päris palju asjaolusid, mida võib arvesse võtta selleks, et tervikpilt kokku panna sest praegune süsteem ei ole meile tulemusi andnud ja sellega ei ole keegi meist rahul. mis puudutab ümberasustamist, sellega seoses mainiti Austriat, ümberasustamine. Austria on selles osalenud. me oleme oma kvoodi suures osas täitnud, selles osas, mis puudu on, ja Austria hoolimata koormast, mis meil on langenud kaks tuhat viisteist rändekriisiga seoses, Austriat ei saa siin küll süüdistada ega meile mingeid etteheiteid teha. veel üks aspekt seoses äh, nende ähm, laevadega väljasaatmisplatvormidega. loomulikult tuleb siin meenutada ka liikmesriikidele nende vastutust sest me ei tohi julgeolekut defineerida ühemõõtmeliselt, sest me peame arvesse võtma ka majanduspoliitikat ja teisi poliitikavaldkondi ning mõtlema stiimulite süsteemi peale, mis tekitaks olukorra, kus, mida võiks kirjeldada olukorrana, kus kõik võidavad. Äh, mainiti ka Horst Seehoferi seisukohti selle põhjal, mida mina tean ja äh, mida mina olen kuulnud Sehhoveri käest aruteludel, on praegu läbirääkimised käigus Saksamaa ja riikide vahel, kes, äh, kus on teatud põge-, pagulaste rühmad, see tähendab, et äh, ühelt poolt Kreeka ja teiselt poolt Itaaliaga ning vaatame, mis, mis sellest saab, aga igal juhul seal see pädevus on ning nendega läbirääkimisi peetakse. mis puudutab äh, nii-öelda varjupaiga äh, puhkuse reisile tulijaid ja nende tagasisaatmine, see ei ole tagasisaatmist, see on, see ei ole Euroopa Liidu või Euroopa sisepoliitika küsimus tegelikult, aga aga staatuse määruses on tegelikult ettepanek ka olemas selle kohta, et ja minu meelest see ettepanek on positiivne meil on siin antud mõista, et otsekui meil ei oleks rändeprobleemi. mina arvan, et see on natuke kiirustav seisukoht ning see meenutab mulle mitmes valdkonnas arutelu, mis toimus enne aastat kaks tuhat viisteist. kui inimesed, kes hoiatasid, et et eri valdkondades toimuvad arengud, mis võivad tekitada niisuguse plahvatusliku olukorra ja meie, äh, meil lahendusi sellele ei ole ja siis nimetati neid paanitsejateks ja, ja see oli kõik niisugune poliitiline äh, arutelu. mina käisin kaks nädalat tagasi volinik Avramopolose ja Lääne-Balkani riikide esindajatega kohtumas ning äh, seal nende valdkondade teemadega seoses on hoopis muu lähenemine. et ühelt poolt äh, on Äh, ränne loomulikult suurenev surve ja probleem ning äh, siin on vaja koordineerivaid meetmeid sellega toimetulemiseks. et ei tule, et ei tekiks niisugust olukorda uuesti, nagu kaks tuhat viisteist oli, see on mõistlik poliitika, see on aktiivne poliitika see ei ole silmade kinnipanemine probleemile. edasi, Äh, varjupaigakeskused kolmandates riikides ning kogunemisfaktor. no mina arvan, et see ei ole teema, millel peaks pikemalt peatuma, me peaksime pigem äh, just selle tõmbefaktori läbi raiuma. ning äh, me peaksime mõtlema, kuidas aidata neid siis, kes reaalselt vajavad meie abi, meie kaitset. ja siis oli juttu veel inimeste paigutamisest kinnistesse asutustesse. artikkel nelikümmend kolm näeb ette praegu kuni neli nädalat oluliste asjaolude selgitamiseks varjupaiga menetluses isiku kinnipidamise võimalust, ma ei usu, et eh, selle mõte on paigutada isikud mingisse vangi, vangistusse või vanglasse. ning äh, lisaks on küsitud äh, Schengeni ja Bulgaaria ja Rumeenia kohta ning äh, tahaksin äh, tänada neid riike välispiiri kaitsel tehtud pingutuste eest, aga te olete kindlasti kursis ka nõukogus valitsevate seisukohtadega, mis on niisugused, nagu nad on. aga oktoobris igal juhul selle teema, tõenäoliselt oktoobris, võtame selle teema uuesti päevakorda mina küsisin rahapesu kohta, see on väga oluline meie kodanike julgeoleku seisukohast ja ma ei ole vastust saanud. arusaadav, jah e, ja siin küsiti ka äärmuslaste ja nii edasi kohta, terroristide kohta. minu jaoks ei ole terroristidel vahet, kas nad on vasakpoolsed või parempoolsed, terrorism on meie põhiväärtuste vastane tegevus ning vastuolus isikute kaitsevajadusega, ükskõik kust nad pärit on, sellepärast me räägimegi terrorismivastasest võitlusest ja võitleme kõigi terroristlike ohtude vastu. seoses rahapesuga usun, et on vajalik, et, et me uurimisasutustele äh, tagame võimaluse kasutada maksuhaldurite andmeid. ning eh, need eh, arengud praegu käivad, me, me ootame, et meil õnnestub varsti saavutada suur läbimurre. aitäh, ministrid! väga palju küsimusi oli ning raske oli neile kõigile vastata eh, väga lühikese ajaga, aga te üritasite ja andsite endast parima no meil ei ole enam aasta kaks tuhat viisteist, kui Euroopa ei olnud absoluutselt valmis eh, Süüriast tuleneva sõjapõgenike vooluga toime tulema ja rändevoogudega toime tulema. usun, et eh, asi, millele paljud kõnelejad viitasid, on see, et me peame Euroopa Liiduna kodanikele pakkuma lahendusi. jõudma otsusteni, mis on tõhusad, mis lähtuvad meile olulistest põhimõtetest ja kohustustest, mille me oleme võtnud, muuhulgas rahvusvaheliselt. praegu on õige aeg, sest praegu on pilt äh, äärmiselt erinev sellest, mis ta varem oli. inimeste vool Itaaliasse on, on oluliselt vähenenud kaheksakümne protsendi võrra tänu Euroopa Liidu ja Itaalia võetud meetmetele. käesoleva aasta esimese poole jooksul ainult nelikümmend tuhat inimest. see ei ole enam üks koma kuus miljonit, nagu see oli aastal kaks tuhat viisteist ning me peame tegema koostööd teie eesistumisperioodi ajal. Te kuulsite, et meie liikmetel on väga selged seisukohad nendes küsimustes ja meil tuleb siin dialoogi pidada. ja soovin teile selles edu. aitäh! järgmine on viimane punkt meie päevakorras täna Euroopa Tööhõiveameti asutamine, punkt seitse. The lead committee is uh, ample and the labor reporter is Mr Emil. härra Pavel, teil on nüüd võimalus tutvustada lühidalt oma arvamuse projekti. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt öelda aitäh komisjonile selle eest, et tõesti loodi Euroopa Tööjõuamet, suur aitäh ka Tööhõivekomisjonile. palun, et need, kes saalist väljuvad, teeksid seda vaikselt, et raportöör saaks kõnelda nii, olen ka tööhõivekomisjoni liige ja minu arvates on see teema väga oluline mitte ainult mulle, vaid paljudele. nüüd tööjõuamet peaks äh, aitama piiriülesele äh, tööjõu liikumisele ka äh, kaasa, põhiõiguste kaitsele, töötajate õiguste kaitsele kaasa, samuti töötajate vabale liikumisele, samuti sinise kaardi omanikele äh, ettevõttesisestele ümberpaigutatud töötajatele, nende pere, pere, peredele tuleb äh, tuge avaldada. tähtis on õiglased töötingimused, diskrimineerimiseta töö ning ekspluateerimise vastane võitlus. veel on oluline minu jaoks deklareerimata töö ja sellepärast tegin ettepaneku muudatuseks, ehm, mis on siis selge nägemus sellest, kuidas võidelda piiriüleselt deklareerimata töö vastu, mis tegelikult mõjutab töötajaid väga. eriti näiteks kolmandate riikide kodanikke keda see ohustab, neile ei, ei võimaldata põhiõigusi, mis on kõigile töötajatele omased ning samuti tuleks Euroopa vastavat platvormi edendada selleks, et deklareerimata töö vastu võidelda vastavalt äh, otsusele kaks tuhat kuusteist kolm neli neli ja tuleb tugevdada Euroopa ülest koostööd. samuti tuleb kaitsta üksikisiku andmeid äh, vastavalt äh, andmekaitse üldmäärusele ja ma püüan äh, teha nii, et kõiki vajalikke reegleid täidetaks ning and-, andmete töötlemine toimub ainult proportsionaalselt ja vajaduse piires. et äh, andmeid ei tohi äh, töödelda, kui see ei vasta andmekaitse üldpõhimõtetele ja seetõttu seetõttu on tähtis ka koostööd teha andmekaitseametnikega. ja veel üks oluline aspekt on see, kohe ma lõpetan, võitlus pettuse vastu. nõukogu vastavat määrust, millega luuakse Euroopa prokuratuur, tuleb ka selleks kasutada, et tööhõives leiduvat pettuse vastu astuda suur aitäh, nüüd pean teatama teile, et tõlge kestab täpselt kaheksateist kolmekümneni. kas variraportöörid soovivad sõna? proua Jarovka, kas veel keegi? palun. suur aitäh. ma esindan Rahvaparteist härra Šogurit ja tahaksin tema nimel raportööri tänada mitte ainult selle eest, et tekst koostati, vaid ka selle eest, et ähm, töö toimus äh, meeldivas õhkkonnas. härra Šogor lisas ka oma muudatusettepanekud teistele. Äh, ta sooviks siiski ähm, veelgi tugevdada teie teksti äh, nii, et üks kindel plokk muudatusi puudutab töötajate vaba liikumist. Te ütlesite, et Ehm, töötajate vaba liikumist peaks ühtlaselt ja õiglaselt edendama ühtsete reeglite alusel, see on tõesti garantii selle vastu, et pettust ei panda toime. kui neid reegleid ei respekteerita, siis see puudutab mitte ainult haavatavaid kodanikke ja ettevõtteid, vaid tekib oht ka, et kaob usk üh-, ühisturgu eh, ning eh, populistid nõuavad siis veelgi enam piirangud, mis hakkavad juba ka äh, ohustama ühisturgu. oluline on arvestada seda, et äh, just mobiilsed töötajad võivad langeda kuritarvituste ohvriks või siis jäävad ilma õigustest. seetõttu tohiks, peaks vältima seda, et äh, töötajatel on tekkinud ebavõrdsed võimalused. nüüd EBRS-i uuring näitab, et praegu on tööturul veel igasuguseid takistusi, ehm, diskrimineeritakse vanuse, soo põhjal, näiteks me teame, et äh, Austrias käib palju Soproni elanikke tööl ehm, ja see puudutab ka neid, härra Sogor just mõtles nendele ning ehm, me teame, et eriti diskrimineeritakse mustlasi mitte ainult ähm, rahvuse põhjal, aga ka sellepärast, et ähm, ikka on veel rassism ja, ja, ja võõraviha äh,. härra Šogor toob välja ka selle, et äh, Euroopa õigust rakendatakse tööhõives ähm, lünklikult, ebaühtlaselt äh,, tuleks kaita, kaitsta töötajaid inimkaubitsejate eest, tuleks teha koostööd Põhiõiguste Ametiga, et vältida ekspluateerimist, seda mitte ainult põllumajandis, aga majanduses, aga mujal näiteks ehituses ja nendes sektorites, kus kasutatakse palju väljaõpetatud tööjõudu. väga kasulikud äh, ettepanekud on härra Šogori poolt selles suhtes tehtud ja üldiselt jagab härra Šogor teie visiooni, raportöör. tänan. suur tänu, proua Jaroka, kas keegi veel soovib sõna, härra Pavel, kas te tahate kommenteerida seda sõnavõttu? jah, aitäh. mina elan äh, Ungari piiri ääres ja ma olen tegelikult täiesti teadlik probleemidest ja sellega ma siis tahaksin öelda, et muudatusettepanekute esitamine äh, äh, peab toimuma kella neljani, kuueteistkümnendal juulil ja äh, nüüd oleme päevakorra läbi vaadama, vaadanud. suur tänu kõigile ja ilusat õhtut